Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. tere hommikust, head kolleegid. Äh, jätkame istungjärku. esimene päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad äh, mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse äh, ja oma vahendid on aeg täita kodanike ootused. enne kui alustame debatiga, tahaksin ma teile anda teada, et me katsetame praegu äh, uut süsteemi äh,, mille järgi saavad liikmed äh, sinise kaardi küsimusi küsida äh, elektrooniliselt. Te olete saanud suunised selle süsteemi kasutamiseks ja tegelikult äh, on äh, kasutusjuhend ka teie laudadel. Te saate oma elektroonilist äh, hääletuskaarti äh, kasutada selleks, et küsida sinise kaardi küsimusi või teha selleks taotlus äh,. tegemist on Äh, ka äh, meetodika, mida saab kasutada, mida vanasti kasutasime, nimelt siis äh, tõstes valge või pruuni paberi ja spontaanselt loomulikult on võimalik niimoodi ka taotleda sinise kaardi küsimust ilma elektroonilise süsteemita. nii et juhin teie tähelepanu sellele, et saate seda süsteemi siis kasutada võin öelda ka, et äh, süsteem ei toimi niimoodi, et te saate oma büree, büroost kirjutada äh, emaili ja öelda, et äh, tahate sinise kaardi küsimust küsida, vaid ikkagi kohapeal on vaja seda teha. Mm, spontaanselt on võimalik küsida kohe sellist taotlust ja te ei pea ootama, kuni arutelu lõpeb. aga nüüd võtame siis kõnelejate järjekorras eesistuja nimel, palun, proua Tupurainen saab sõna lugupeetud äh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, järgmine mitmeaastane finantsraamistik annab meile raamid Euroopa Liidu poliitikate rahastamiseks kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse. tasakaalustatud finantsraamistik tasa kajastab äh, nii olemasolevaid prioriteete ja traditsioonilisi poliitikaid kui äh, ka ühtseid Euroopa eesmärke. Nende eesmärkide saavutamine ei ole kindlasti lihtne, aga me teeme selles suunas tööd. ka ajakava on meie jaoks väljakutse kuigi meie ees on institutsionaalsed muutused, teeb eesistuja oma parima, et me saaksime nõukogu töö lõpetada selle aasta lõpuks ja isiklikult olen selle eesmärgiga vägagi seotud. tänane täiskogu istung annab mulle suurepärase võimaluse teha koostööd ka Euroopa Parlamendiga lugupeetud president, ma olen üldasjade nõukogu eesistujaks, aga lisaks tulen ma ka igale täiskogu istungile meie eesistumise jooksul, mis tähendab seda, et ma saan teile pidevalt anda uut informatsiooni heas institutsioonide vahelise koostöö vaimus ja vastavalt Bulgaaria eesistuja joonele oleme ka meie pühendunud sellele, et luua hea arvamuste vahetamise tava ja seda nii enne kui pärast üldasjade nõukogu, juhul kui selle päevakorras on ka mitmeaastane finantsraamistik nüüd tahaksin rääkida paari sõnaga Euroopa Liidu ees seisvatest väljakutsetest ja meie ühistest prioriteetidest. järgmine mitmeaastane finantsraamistik ehk MFF peab lahendama Euroopa ees seisvad väljakutsed ja selleks suurendatakse kulusid nendes valdkondades, kus Euroopa lisandväärtus on suurim aga lisaks on ka traditsioonilised poliitikad, mis on Euroopa lõimumisprojekti toetanud, mis on kaasa toonud suurema lähenemise ja parema arengu ja eh, samuti siis toetame põllumajandust ja põllumajanduse standardeid. investeeringute mõju on kõikjal Euroopas näha ning need investeeringud toetavad ka tulevikus eh, lähenemist ja jätkusuutlikku põllumajandust. maaelupiirkondade rahastamine on samuti väga oluline. üks eh, peamiseid väljakutseid meie jaoks on kliimamuutuste mõju. me näeme juba praegu, kuidas see meid mõjutab ja see muutub veelgi hullemaks, juhul kui me jõu, jõudu kokku ei võta. paljud on meile öelnud, et Euroopa Liit peab tegema rohkem ja seetõttu on MFF ka väga oluline instrument sellega hõlmatakse periood, mis jõuab välja peaaegu kahe tuhande kolmekümnenda aastani, milleks oleme seadnud kliimaeesmärgid. liikmesriigid toetavad kahekümne viie protsendilist süvalaiendamise eesmärki, kuigi mõned ütlevad, et see kakskümmend viis protsenti on maksimum ja teised, et miinimum lisaks kliimamuutustele ja üleminekule süsinikuneutraalsele majandusele tahaksin öelda veel seda, et me peame rahastama õiglast üleminekut äh, süsinikuneutraalsusele. MFF-iga toetatakse ka innovatsioon- ja teadusuuringuid ja seda ajal, mil ühiskonnad äh, väga palju muutuvad, sest toimub ka digitaalne üleminek me peame olema teadusuuringute ja arengu esirinnas ning samuti innovatsiooni esirinnas. tulevane MFF peab olema kooskõlas meie uute prioriteetidega. me peame haldama rändevoogusid, aga selleks on vaja kõikehõlmavat lähenemisviisi rahastuse andmine erinevate MFF-i rubriikide all aitab meil paremini tegeleda rändevoogude rahvusvaheliste ja äh, riigisiseste või Euroopa Liidu siseste aspektidega, kuid siiski peame mõtlema ka sellele, milline on meie tegelikkus. üks suuremaid Euroopa Liidu liikmesriike lahkub äh, plaani kohaselt varsti Euroopa Liidust. ma olen pidanud äh, nõu kõikide Euroopa Liidu ministritega ja paljud neist on öelnud, et Euroopa Liidu eelarve peab ka kajastama Brexitit ma arvan, et meie eesistujana peame selle aspektiga loomulikult arvestama. mis aga puudutab omavahendeid, siis peavad need olema äh, õiglased, äh, see süsteem peab olema õiglane ja läbipaistev ning me peame kahandama halduskoormust, mis langeb liikmesriikidele. eesistuja seisukohast, mis puudutab uusi omavahendeid, siis ähm, äh, mitte ümbertöödeldava plastikjäätmete ettepanek on üks tähtsamaid ettepanekuid ja enamik liikmesriike toetab seda. ja mis puudutab uusi omavahendeid, siis tuleb meeles pidada, et äh, ka siin on vaja kõikide liikmesriikide konsensust. lugupeetud saadikud, Euroopa väärtuste kaitsmine algab sellest, et me austame õigusriigi põhimõtet, seda nii Euroopa Liidu siseselt kui igas liikmesriigis eraldi. õigusriigi põhimõte ei ole lihtsalt poliitiline deklaratsioon, see on õigusnorm. eesistuja seisukoht on selline, et äh, lepingu, aluslepingu artikkel kaks, mis sätestab õigusriigi põhimõtte austamise kohustuse, ei ole asi iseeneses, vaid äh, me peame seda ka rakendama õigusriigi põhimõte on ka järgmises MFF-is väga oluline element, sellepärast et MFF-is on äh, sees, et eelarvet tuleb kaitsta nende riikide äh, suhtes, kes ei austa õigusriigi põhimõtet. selline piirang, see kehtib kõigile liikmesriikidele ja kõigi fondide rahastuse suhtes, sest ka õigusriigi põhimõte kohaldub ju kõigile. õigusriigi põhimõte ja demokraatia on Euroopa vabaduse, julgeoleku ja jõukuse aluseks õigusriigi põhimõtte austamine on loomulikult seotud sellega, et Euroopa Liidul üldse oleks legitiimsus ning ta suudaks normaalselt toimida. üks Soome eesistuja prioriteete on tagada õigusriigi põhimõtte kaitse ja tugevdada selle seost eelarvega. pärast nõupidamist juhtidega jätkame me seda tööd ja ma olen kindel, et meil on võimalik vastu võtta tasakaalustatud instrument, mis põhineb komisjoni esialgsel ettepanekul. lugupeetud parlamendisaadikud, ma tean, mille üle te muret tunnete, te tunnete muret ajastuse üle. seni on eesistuja töö nõukogus äh, olnud selline, et me kuulame, mida liikmesriigid arvavad, millised on nende murekohad ja prioriteedid. nüüd on aga ka liidritel võimalik anda eesistujale vahetuid juhiseid ja selleks töötab eesistuja välja dokumendi, millega hõlbustatakse esimest sisulist juhtide riigijuhtide arutelu, mis toimub siis Euroopa Ülemkogus oktoobrikuus. loomulikult eh, sõltub eh, see ka sellest, mida arvavad delegatsioonid ja kuidas soovib president eh, Tusk eesistu-, ülemkogu president Tusk seda diskussiooni pidada. me töötame välja sellise dokumendi, kus on kastikesed numbritega, mis võimaldab meil jõuda kokkuleppele juba aasta lõpuks, nagu ülemkogu ütles, et tuleb teha selle aasta juunis. ma soovin veel kord rõhutada, et eesistuja on täielikult pühendunud äh, etteantud ajakava täitmisele ja me teeme kõik endast oleneva, et MFF-i läbirääkimiste viimased etapid kulgeksid sujuvalt. väga oluline on meie jaoks ka see, et me teeksime koostööd teiega, täpselt nagu on teinud eelmised eesistujad, ja et me läheksime edasi äh, sektoripõhiste MFF-i ettepanekutega ja et me jõuaksime ühise arusaamiseni lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, tänan teid äh, mind kuulamast, jään ootama diskussiooni. suur tänu teile, proua Tuburainen, enne kui annan volinik Haanile sõna, siis ma ei näinud piisavalt kiiresti, kolleeg Rivier tahab küsida midagi kodukorra kohta. aitäh, ma tahaksin meelde tuletada tõepoolest kodukorda mulle teevad me, mulle teevad äh, muret äh, teatud äh, arengud, mis toimusid eile ka reformis. seitsmeteistkümnendal juulil nimetati delegatsiooni, Karifoorumi delegatsiooni uus liige. sellele nimetati uus juht ja ta ei saanud äh, juhtida äh, seda delegatsiooni, sest äh, miskipärast ta ei olnud enam delegatsiooni liige ja ta ei saanudki ennast tutvustada ja nüüd ähm, me kuulsime ka selliseid äh, väga imelikke kõnesid, millega püüti luua nagu sanitaarkordon ja üldse ei arvestata täiskogu otsuseid ja püütakse ähm, ID fraktsiooni äh, pidevalt isoleerida, tähtis on ikkagi, et Äh, proua Pierre Bacas, kes on äh, Prantsusmaa ülemere territooriumidelt valitud, saaks siiski selles Cariforumi delegatsioonis osaleda. suur tänu teile. Äh, kolleeg Mariani, kas tahate samal teemal sõna võtta? siis oodake palun vabandust, äh, härra Riverile ütleksin ma, et äh, on ju põhjus, mikspärast komisjonid valitakse. on fraktsioonidevaheline kokkulepe, aga see ei ole kodukorraline küsimus, fraktsioonid ju otsustavad äh, ja nüüd loomulikult on poliitilised ajendid ka tähtsad siin. mis puudutab esimest aspekti, mida te nimetasite, siis kõik saavad ju täisliikmena kandideerida ja selle, seda osa me uurime kindlasti eh, teie eh, sõnavõtust. jah, esimene on formaalne küsimus, see on kodukorraline, eh, see on reguleeritud kodukorras ja uurime asja. kui liige on täisliige, siis ta tohib kandideerida, küsimus, kas ta valitakse või mitte, on hoopis midagi muud. nüüd härra Mariani, palun. Mariani. Merci, monsieur le president suur tänu, ma tahtsin ka sõna võtta Deonti reegli asjus, sellepärast et see, mis Äh, väliskomisjonis eelmisel nädalal toimus, oli päris üllatav. väliskomisjon äh, äh, määras kolmteist raportit viieks aastaks, need puudutavad kolmteist kolmeteistkümmet riiki, äh, puudutavad meie lähinaabrusriike äh, ja äh, ühinevaid riike ja need anti ähm, ainult kolmele ähm, fraktsioonile ja kuue idee ja ähm, fraktsioonilise kuuluvuseta kolleegid jäid välja ja kui ikka Deonti reeglit rakendada, siis tuleb seda rakendada korralikult ja võiks ikkagi proportsionaalsuse põhimõttest ka kinni pidada Äh, suur tänu, kolleeg Mariani. ka siin äh, puudutaksin ma seda vastust, mida juba Rivierile andsin ja selle vastuse teist poolt. Need küsimused on üldiselt äh, kodukorras reguleeritud ja otsus äh, sünnib lõppkokkuvõttes komisjonidest äh, nii et äh, siin ei ole seetõttu põhjust äh, uurimist äh, algatada, sellepärast et teie fraktsioonil on õigus otsustada. aga nüüd komisjoni nimel volinik Haan, palun. lugupeetud minister, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tänan teid võimaluse eest rääkida Euroopa Parlamendi poliitilisest resolutsioonist, mis puudutab järgmist eelarveperioodi tegemist on strateegilise tähtsusega küsimusega, see kujundab Euroopa Liidu tulevikku järgmise kümnendi jooksul ma tunnustan ka seda suurt tööd, mida Euroopa Parlament on teinud, eriti äh, siis äh, kaasraportöörid, kes äh, pidasid läbirääkimisi proua Maakes, proua Heia, härra Olbricht, härra Fernandes ja teised kolleegid. Nad on teinud suurt tööd, et see poliitiline resolutsioon saaks sündida komisjon ja nõukogu peavad MFF-i osas nõu järgmisel nädalal ja seetõttu äh, kutsun neid üles võtma parlamendi ettepanekuid ka arvesse. eelmise aasta novembris võttis Euroopa Parlament vastu vahearuande, mis oli suur panus läbirääkimiste kulgu ehk siis äh, uue MFF-i vastuvõtmisse. nüüd on möödunud aasta, vahepeal olid mais ka Euroopa Parlamendi valimised ja oluline oli see, et äh, meil oleks täielik selgus äh, selles osas, mida Euroopa Parlament tahab. seetõttu on mul hea meel seda poliitilist resolutsiooni näha, sest tegelikult kinnitatakse sellega üle ähm, suur osa sellest, mida öeldi juba aastal kaks tuhat kaheksateist, kuid ma märgin ära, et siin on ka uusi elemente ja räägin neist kohe pikemalt kuid enne seda tahaksin meelde tuletada komisjoni seisukohta kulude üldise määra kohta. see on üks olulisemaid küsimusi, võib-olla isegi üks äh, kõige tähtsam küsimus, mida ikka veel arutatakse. parlament tahaks, et järgmine pikaajaline eelarve oleks äh, üks koma kolm protsenti äh, kahekümne seitsme liikmesriigi SKP-st. aga äh, paljud äh, on äh, ikkagi soovinud seda arvu muuta ja me peame seda protsenti muuta, me peame sellele mõtlema ja peame leidma kompromissi lõppkokkuvõttes tuleb ju meil kokku leppida ja mida kiiremini seda teeme, seda parem. meil on vaja kaevikusõda lõpetada ja alustada tegelikke läbirääkimisi tihti öeldakse, et Euroopa Liit peaks tegema rohkem ja tegema paremini, selleks aga on vaja kaasaegset eelarvet, mis on suunatud just nendele valdkondadele, kus on Euroopa Liidu lisandväärtus ja kus me tegeleme näiteks kliimamuutuste mõju teadusuuringutega, innovatsiooni, tehnoloogia küsimuste, äh, piirihalduse ja muuga, kuid teisest küljest ei saa ju reaalsuse ees silmi kinni pigistada, kui Ühendkuningriik lahkub, siis äh, lahkub ka osa rahast, ja seega tuleb mõelda sellele, kuidas ühtekuuluvuspoliitikat ja ÜPP-d edaspidi rahastada, sest teatud kärped on vältimatud. komisjon on omalt poolt ka pakkunud välja piirangud MFF-ile ja me arvame, et äh, see protsent äh, SKP-st äh, või RKT-st võiks siis olla üks koma üks üks neli, mitte üks koma kolm. ja lisaks sellele tahaksime öelda, et me pooldame enamikku Euroopa Parlamendi äh, seisukohtadest, mis eelmisel aastal juba kokku lepiti, kuid uues raportis on ka uusi elemente. kõigepealt äh, tahaksin rääkida komisjoni uue presidendi poliitiliste juhiste rahastamisest on selge, et äh, praegune parlament ei saa piirata uue komisjoni mandaati, kuid praegu lõpetav komisjon on juba ette näinud omapoolsed juhised, üks neist on siis konkurentsivõime suurendamine euroalal, aga teiseks muidugi ka õigusriigi põhimõte põhimõtte arvestamine. välistegevustele ja suuremale partnerlusele Aafrikaga on määratud sada kakskümmend miljardit eurot ning samuti suurendatakse teiste fondide rahastust viiesaja üheksakümnest miljonist eurost paari miljardini kõikide teiste algatuste sisu ei ole veel täpselt teada, kuid on selge, et tuleb jätkata MFF-i läbirääkimisi, teha seda kiiresti ja tõhusalt ning äh, praegused äh, või tulevased poliitilised juhised, mida uus president tahab vastu võtta, äh, tõlkida nii-öelda konkreetsete tegevuste keelde. tuleb vältida viivitusi sest see on kõikide regioonide, kõikide teadlaste ning ka VKE-de huvides, muidugi ka põllumajandustootjate ja noorte huvides. nüüd tahaksime rääkida kliimamuutustest, sest Euroopa Parlament on öelnud, et meil on vaja ambitsioonikamaid mõõdetavaid eesmärke komisjon on samuti pühendunud sellele, et täidetaks Pariisi kliimalepet ning et Euroopa Liit oleks ülejäänud maailmale eeskujuks seetõttu on vaja tõepoolest kõrgemaid ja ambitsioonikamaid eesmärke ning kakskümmend viis protsenti pikaajalisest eelarvest lähebki kliimamuutustega ähm, võitlemisele, see on siis umbes kolmsada kakskümmend miljardit eurot projektidele, millega võideldakse kliimamuutuste vastu. kahekümne viie protsendine eesmärk põhineb meie senisel kogemusel ja ka teekaval ning äh, see on siis seotud sellega, kui palju need projektid tegelikult äh, meile kliima alal kasu toovad. mõned projektid on äärmiselt kasulikud, äh, kuid lisaks sellele on ka selliseid projekte nagu ühisturuprojekt Erasmus, Creative Europe ja nii edasi, mis ei ole otseselt seotud, mis ei ole üldse seotud kliimamuutustega me peame toetama ka neid projekte, mis juba on suunatud võitlusele kliimamuutustega ja e, siin on e, siin on eesmärgid palju suuremad kui põllumajanduse ja Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul, sest kriitiline mass on teistsugune aga lisaks antakse raha muidugi ka teistele projektidele, mis ei ole seotud kliimamuutustega ning meie uus äh, sotsiaalfond on kindlasti äärmiselt äh, oluline, me tegeleme äh, lisaks ka piirihalduse, Erasmuse ja teiste küsimustega, niisiis raha on jagatud selliselt, nagu ma selgitasin, see on karm reaalsus, kuid Euroopa Parlament on täielikult kasutanud oma pädevust, öelnud, mida nemad arvavad, ning ähm, üks liige ütles isegi, et äh, poolteist aastat pärast seda, kui komisjon ettepaneku tegi, ei ole nõukogu ikkagi suutnud MFF-i osas kokku leppida. palun pange tähele, et komisjon omalt poolt äh, kavatseb kindlasti hõlbustada edasist dialoogi ning äh, aidata nii Euroopa Parlamenti kui nõukogu vajaliku tehnilise teabega, et meil oleks läbipaistvus, avatus ja konstruktiivne koostöö. ja lõpuks tahaksin ma öelda seda, et ähm, aastaks kaks tuhat kakskümmend tuleb esitada esialgne kriisiplaan, mille alusel MFF-i täita eh, saaks. Te olete siin viidanud eh, aluslepingu eh, artiklile kolmsada kaksteist ja MFF-i määrusele endale. Need mõlemad on õiguslikuks aluseks, mida teha siis, kui MFF-i osas kokkulepet õigeaegselt ei saavutata sellisel juhul tulebki äh, võtta vajalikke lisameetmeid, kuid meie esialgne prioriteet on ikkagi see, et me suudaksime õigeaegselt kokku leppida uues MFF-is äh, sektoripõhise lähenemisviisi abil. aga lõpetuseks tahaksin ma tänada seda koda jätkuva toetuse eest omavahendite süsteemi reformimisel, MFF-i paindlikumaks muutmisel ja uue mehhanismi tutvustamisel, mille abil kaitstakse Euroopa Liidu eelarvet, juhul kui mõni liikmesriik rikub õigusriigi põhimõtet. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, ma nõustun teiega, et äh, nüüd on tõesti viimane aeg äh, tulla vastu kodanike ootustele, täita need ootused, see vastutus on meil ühine, me peame ühiselt kokku leppima, milline on MFF-i, ähm, järgmine MFF, järgmiseks seitsmeks aastaks, seega loodame, et esimeseks jaanuariks kaks tuhat kakskümmend üks on see süsteem olemas ja jõustub, aitäh! suur tänu, volinik Haan. jõuame nüüd äh, kolleegide sõnavõttude juurde ja poolteist minutit, härra Olbricht esiteks, palun. suur tänu meil ei ole eriti palju aega, aeg läheb väga kiirelt ettevõtted, ülikoolid, kohalikud omavalitsus, omavalitsused, Erasmuse üliõpilased ootavad seda informatsiooni eelarve kohta kahe tuhande kahekümnendaks aastaks väga-väga kannatamatult, kas tuleb eelarve või mitte, millal tehakse see otsus? ma arvan, et tuleb meenutada, et Euroopa Komisjon alustas tööd üldraportiga erinevate stsenaariumide kohta ja kahe tuhande üheksa, kaheksateistkümnenda aasta mais esitati juba esimene ettepanek. nüüd on üle aasta möödas, Euroopa Parlament pidi vastama nii kiirelt kui võimalik komisjoni ettepanekule, vaatamata sellele menetlusele, mis aluslepingutes seisab, ei ole meil seda kohustust, kuid Euroopa Parlament peab vastutustundlikult käituma ja e, e, esitame oma seisukohad novembris. meie seisukohad on päris realistlikud me lähtusime Euroopa Komisjoni andmetest, me ei ole midagi ise välja mõelnud ja e, me tahame lihtsalt paika panna oma uued prioriteedid. otsustasime, et tuleb Horisont kaks tuhat kakskümmend, projekti to-, toetada ja Erasmust toetada, need on meie poliitilised valikud, kuid äh, me arvame ka seda, et traditsioonilised poliitikad ei tohiks automaatselt äh, saada vähem raha aeg läheb väga kiirelt ja meil on vaja eelarvet ja meil ei ole vaja lihtsalt äh, mingeid äh, kenasid kohtumisi ja jutuajamisi teiega, kuid koostööd tuleb teha selleks, et Euroopa Parlament nõusoleku saaks anda ähm.. no suur tänu, kolleeg Olbricht ja nüüd äh, kolleeg Markes kolmeks minutiks. suur tänu teile, juhataja, minister Dublainen, volinik Haan selle resolutsiooni nimi ütleb, et meil on aeg täita oma kodanike ootused. ja sellepärast olemegi siia kogunenud. meie ülesanne on tagada rahalised vahendid selleks, et poliitilistest ambitsioonidest ja kohustustest kinni pidada, mis meie liit on seadnud. selle resolutsiooniga kordab parlament oma positsiooni eh, novembrist eh, kaks tuhat kaheksateist. aga sellel on uus legitiimsus meil on läbirääkimiste mandaat, mis baseerub kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta mai valimistulemustel. järgmine mitmeaastane finantsraamistik tuleb paika saada üks koma kolm protsenti RKT-st ja seda Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi peale ainult selline summa võimaldab väga julgelt edasi minna ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitikaga, mida oleme alati praktiseerinud, aga ka äh, rändeküsimustesse, teadus- ja arendustegevustesse, laienemisse ning kaitseküsimustesse panustada rohkem äh, ja sealhulgas ka äh, sotsiaalsete õiguste sambasse meil on vaja kliimapoliitikat integreerida kõikidesse poliitikavaldkondadesse. õiglaselt tuleb üle minna süsinikuvabale äh, ühiskonnale, siire peab toimuma sotsiaalse õiguse põhimõtteid arvestades, mitte kedagi ei tohi kõrvale jätta. meil on vaja uusi mehhanisme selleks, et Euroopa Liidu eelarvet kaitsta kui õigusriigi põhimõtteid ei austata. meil on hea meel, et äh, poliitilised äh, äh, kohustused on võetud ka lisaalgatuste läbi, mida on Ursula von der Leyen välja käinud, aga uued algatused tähendavad ka uusi rahalisi vahendeid nende toetamiseks. meil on vaja uut rohelist lepet vaadata, suurepärane algatus, kui te vaatate, millele on panustanud Euroopa Komisjoni presidendikandidaat, aga meil on vaja valimis Äh, protseduure, uusi menetlusi selleks, et tagada, et meil oleksid äh, omad vahendid. oluline on Euroopa Liidu peamised prioriteedid äh, sellega vastavusse viia. parlament on valmis, valmis alustamaks läbirääkimisi, mis puudutab finantsraamistikku kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse ja omavahendeid. aeg on käes alustada läbirääkimisi parlamendiga selle eelarve teemal ning sektoraalsete äh, õigusloomeprotsessidega samuti, mis uutele Euroopa Liidu programmidele alguse seab. ning äh, ka meie õigusriigi äh, põhimõtete ettepanek sealhulgas. meil on vaja tugevat kokkulepet, mis igasugust ajalõhet väldiks meie mitmeaastase finantsraamistiku ja järgmise finantsraamistiku vahel niimoodi, et me saame vastata kodanike ootustele. suur tänu, kolleeg Markes ja nüüd kaheks minutiks äh, proua Jeer. Merci, monsieur le président, madame la ministre, monsieur le commissaire, chers collègues. suur tänu, austatud volinik, kallid kolleegid Ehm, võtke arvesse, et me jälgime väga tähelepanelikult, mis toimub järgmisel tippkohtumisel. seitseteist kuud tagasi esitas komisjon järgmise finantsraamistiku ettepaneku. Euroopa Parlament hakkas kohe tööle, väljendas oma seisukohti, oma prioriteete ja sellest ajast saadik oleme komisjoni edusamme oodanud, aga Eh, aeg läheb ja eh, läbirääkimistel ei toimu midagi. nüüd on eh, jõudnud kätte aeg ka kaasata parlament. parlamendi seisukohad on selged ja me kinnitame oma prioriteedid täna üle. ühine põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, Erasmus, Horisont kaks tuhat kakskümmend, uued krediidid uutele väljakutsetele ning õigusriigi kaitsemehhanismid järgmine finantsraamistik peab ka elurikkuse säilitama, kliimamuutusi arvestama ning Ursula von der Leyen, tulevane komisjoni president, on kavandanud eh, piiril võetava süsinikumaksu imporditavatelt kaupadelt, on lubanud eh, uue rohelise kokkuleppe sõlmida ja meil on vaja kõigeks selleks täiendavaid vahendeid. nüüd parlament soovib muidugi alati ähm, rohkem kulutada, kuid olgem ausad, ähm, me ei taha, et mõnedest programmidest raha vähemaks võetakse, kui me teistele juurde anname, ei ole vaja anda siin äh, vett euroskeptikute veskitele tuhande üheksasaja seitsmekümnenda aasta kontseptsioon eelarve koostamiseks on vananenud, liikmesriikide panused Eh, lähtuvalt sellest, et liikmesriigid ise ka midagi vastu saavad. ja ehm, me muidugi priviligeerime liikmesriikide seisukohti, kuid tähtis on ka Euroopa Liidu lisaväärtus, see on väga oluline, meie ei hakka nõusolekut andma siis, kui uusi omavahendeid Euroopa Liidu eelarvesse ei tule Teie teate, proua minister, nüüd on pall teie väravas. ootame teie seisukohti selleks, et Euroopa erinevate asutustega läbirääkimisi pidada, tänan. suur tänu, kolleeg Haier, kaheks ja pooleks minutiks, järgnevalt kolleeg Andressen, palun suur tänu teile, president, sotsiaalsed lõhed, kliimakriis ning digitaliseerung globaliseerimine on kõik äh, suured tulevikuteemad, mida ei ole võimalik rahvusriikide tasandil lahendada. meil on vaja tugevat Euroopa Liitu ja me tahame seda. me tahame sellist Euroopa Liitu, mis on valmis andma kõikidele inimestele äh, tulevikku äh, ja on kahekümne aasta pärast kliimaneutraalne. selle jaoks on vaja aga väga palju investeeringuid ja praegu selle raamistikust rääkides ongi meil õige võimalus käes. tahan öelda väga selgelt, Saksa valitsuse ja teiste liikmesriikide äh, positsioon kahjustab Euroopat. see on populistlik äh, rääkida ainult ühest protsendist RKT-st äh, ning võidelda väiksema eelarve eest. Saksa valitsus ja teised liikmesriigid toimivad Euroopa vastaselt rahandusministrilt Olav Scholzilt ning ka kantsler Merkelilt ootame me rohkem, me ootame, et nad seisavad tugeva Euroopa eest ning ei pane pidurit peale sest kui Euroopa Liidu eelarvet kärbitakse, kahjustatakse kliimat. kes kärbib eelarvet, tähendab loob olukorra, kus sotsiaalsed lõhed kasvavad meie kontinendil ja kärpimine tähendab ka seda, et meil ei ole nii kiiret internetti, ei ole Erasmus programme ja ei ole teisi võimalusi. ka kliimat kahjustavad äh, põllumajandustoetused tuleb lõpetada. Ähm, massiliste loomade pidamise asemel on meil vaja õiglast ja loomasõbralikku äh, Eh, lihakasvatust, samuti on meil vaja investeerida paremini transporti ja eh, raudteeühendustesse Euroopat. sotsiaalne ühtekuuluvus on tähtis ja meile rohelistena on Euroopa Liidust väga eh, suur skandaal see, et üle kahekümne miljoni inimese peavad elama Euroopa kontinendil vaesuses. me ei saa seda kannatada ja Euroopa Liiduna peame tegema rohkem selleks, et vaesuse vastu võidelda. ja sellepärast on meil väga hea meel, et meil on õnnestunud finantsraamistiku läbirääkimismeeskonnale väga suured ühed nimetajad kokku panna, me peame ühtselt seisma, olema valmis läbirääkimisteks ühel häälel ja meie nõukoguga rasketele läbirääkimistele läheme, läbi aga rääkida on vaja, sellepärast et kaalul on meie tulevik ning Euroopa Liidu inimeste tulevik, suur tänu! aitäh teile, kolleeg Andresson, järgnevalt kaheks minutiks kolleeg Sanni, palun! suur tänu teile, juhataja. juba mitmeid eh, kuid on olukord selline, et meie eelarvekomisjonis ja ka täiskogul oleme rääkinud äh, järgnevast mitmeaastasest finantsraamistik, aga minu arust on edusammud olnud ebapiisavad. hoolimata sellest, et äh, Soome eesistuja on väga äh, tõsiselt tööd teinud ja tahab jõuda läbirääkimistega lõpule enne aasta lõppu, ei, ei tea, kuidas see olukord kujuneb. minu arust on probleem selles, et mitmeaastast finantsraamistikku ei nähta pragmaatilisest lähtepunktist äh, alates ning äh, mulle tundub, et Euroopa Parlament on ka võib-olla veidi utopistlik, mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku. kakssada miljardit äh, lisaraha, et mõnede uute prioriteetide ja programmide jaoks toetust leida. minu arust peaks pragmaatilisemalt lähenema ja praktiliselt vaatama neid asju. iga kord, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust ja eelarvest ja kui kutsutakse üles lisaressurssidele, kui liikmesriigid ei ole valmis lisaraha anda, andma, siis on sellel ka mingisugune põhjus. kui äh, investeerimise projekt oleks hea, on inimesed ka valmis raha panustama, aga kui liikmesriigid raha anda ei taha, siis äh, järelikult äh, ollakse arvamusel, et programmid ei ole piisavalt selleks, et nende seatud eesmärke täita. üks asi valmistab mulle eriliselt äh, muret äh, ja nimelt äh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul on tegemist erinevate tingimustega, mis on ebademokraatlikud ja äh, need uued tingimused äh, suunavad meid äh, Brüsseli bürokraatide vaba voli alla, kui asju otsustatakse. Euroopa kodanikule ei ole see õige lähenemine ja seetõttu me ei suuda kokkuleppele jõuda, et leppida kokku instrumentides, mis on inimeste käes ja ei ole poliitilise väljapressimise oma. suur tänu, ütleb juhataja teile, kolleeg Sanni, järgnevalt kolleeg Siile üheks minutiks, palun suur tänu teile, härra juhataja. me räägime siin tegelikult väga positiivsest äh, meie resolutsiooni nimi on väga positiivne, on aeg täita kodanike ootused, aga äh, ootused on erinevad, ühtedes riikides arvatakse, et eelarve peaks olema suurem, teistes jälle, et peaks olema väiksem. komisjoni ettepanek tehti äh, ja ühtekuuluvusriikides oldi pettunud selle tulemusena, sellepärast et äh, Brexit äh, tähendab, et võimalused vähenevad ühtekuuluvusvahenditele eriti. oleme rääkinud Brexitist väga palju, aga see ei ole tõsine ja õige põhjus. kui me räägime põllumajanduspoliitikast ja otsemaksetest, siis siin me näeme, et kulutused, mis põllumehed teevad, on samad, näiteks väetis maksab kõikides liikmesriikides äh, sama palju ja äh, proua von der Leyeni ettepanekud äh, on küll äh, tehtud, aga küsimus on selles, kas nende ettepanekute täitmiseks on vaja uusi vahendeid või see tähendab seda, et kõikidel jääb eelarve lahjemaks. edasi teadustegevus ja arendustegevus, kus kohta raha läheb, kuhu on vaja lisavahendeid ja kus kärbitakse, need on kõik olulised küsimused. suur tänu ja nüüd kolleeg Papademoolis, palun. suur tänu teile, juhataja. minu fraktsioon on arvamusel, et komisjoni ettepanekud ei ole piisavad, mis puudutavad uut mitmeaastast finantsraamistikku ning meie ei toeta seda ettepanekut, kuna tehtud on ettepanekud kärbeteks ja seda äh, äh, just ka nõukogu poolt. Äh, meie arust on väga ohtlik see, et nõukogu venitab, poolteist aastat on juba dokument laual, nõukogu aga ei ole edasi liikunud. Euroopa Parlament on oma vastutuse võtnud, meie oleme oma töö ära teinud ja meie arvamus on, et komisjoni ettepanek ei ole piisav ning et nõukogu seisukohad ei ole aktsepteeritavad. Euroopa Parlament tahab ambitsioonikamat eh, eelarvet selleks, et kliimakriisiga toime tulla, et sotsiaalsete küsimustega tegeleda, et eh, tööhõivet hookustada ning et eh, kärpepoliitikast minnakse üle kasvule suunatud poliitikale. aga ka äh, ei ole vastuvõetav meil see vahendite arv, mida ette pannakse. härra Haan juba ütles, et näiteks eraldised kaitsele tuleb suurendada kahekümne kahe kordseks, aga samas põllumajanduspoliitikas kärbitakse. sest neid ambitsioonikaid eesmärke kliimakaitseks me niimoodi ei saavuta. suur tänu, kolleeg Papadimulis ja üheks minutiks äh, kolleeg Tais, palun härra president, Euroopa Liidu leping äh, ei luba Euroopa Liidu assigneeringuid äh, kaitsekulutuste jaoks ja nüüd selles mitmeaastases finantsraamistikus on kakskümmend seitse miljardit eurot, mis on kaitsele ette nähtud, sealhulgas kahekümne kahekordne äh, kasv Euroopa Kaitsefondile. selle eelarve väliselt äh, liikmesriigid panustavad ka Euroopa Liidu rahusse, sealhulgas alalise struktureeritud koostöö ja muude võimaluste raames Euroopa Liit püüab siin Euroopa Liidu armeed üles ehitada, Ühendkuningriik ei taha mitte midagi tegemist teha Euroopa Liidu armeega ja see on üks paljudest hüvedest, äh, mis meie ees on, kui lahkume Euroopa Liidust. liikmesriigid leiavad äh, kaitsekulutusteks selle raha, äh, kuus liikmesriiki samas aga maksab kaks protsenti SKT-st, nii nagu NATO jaoks vaja on. kui jõukad riigid nagu Saksamaa ja Itaalia ei saa NATO ees oma kohustusi täita, siis miks nad ootavad, et NATO tuleb appi, kui nad samas maksta valmis ei ole? aitäh. suur tänu, kolleeg Tais, nüüd pooleteiseks minutiks kolleeg Fernandes. suur tänu, härra president. Euroopa Parlament on ühtne, me ootame nüüd nõukogu järele, ootame jälle kord nõukogude järele, eh, kes eh, roomab nagu tigu. ja eh, nõukogu eesistuja ei kuula parlamenti ei respekteerita Euroopa Liidu kodanikke, meie tahame, et säiliks ühtekuuluvuspoliitika, meie tahame, et põllumajandus, kalanduspoliitika alles jääks ning samas tuleb tugevdada teadusuuringuid, innovatsiooni, kliimamuutuste vastast võitlust, Erasmus plussi, eh, meie noori ja nõukogu ütleb alati, et nõukogu prioriteedid on samasugused üks koma kolm protsenti kogu rahvatulust, see ei ole ju tohutu summa Euroopa Liidu eelarves. ja veelgi enam, me tahame ju äh, ka kokkuleppele jõuda üldises plaanis, uute omavahendite küsimuses, me tahame, et et eelarves oleks rohkem läbipaistvust, lihtsust, liikmesriikide parandused tuleb läbi vaadata, me ei taha, et uued kulutused teki-, tekitaksid kodanikele koormuse. komisjon on öelnud, et maksupettustega läheb miljard kaduma Euroopa Liidu eelarvest. nüüd meie tahame sellist äh, eelarvet, ma ei ütleks, et oleks auahne, aga oleks selline, mis vastab kodanike ootustele, mida nad soovivad ja volinik äh, loodab, nõukogu soovib ja meie loodame ka ja loodame, et see juhtub nii, tänan. suur tänu, kolleeg Fernandes, nüüd äh, proua Karja Zabal-Rubial. suur tänu, härra president, volinik, proua minister, täna arutame me MFF-i ehk mitmeaastase finantsraamistiku resolutsiooni ja see on palju olulisem kui kunagi varem, arvestades seda, mida me nõukogust kuulsime. juba aasta tagasi väljendasime me oma seisukohti seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, meie vajadused, meie prioriteedid, poliitilised kohustused ja lubadused on tähtsad ja mitmeaastane eh, finantsraamistik, eh, mis koosneb ühe koma kolmest protsendist kogu rahvatulust, eh, peaks olema siis selline eelarve, mis ei saa koosneda ainult liikmesriikide panustest, meil peaks olema selline finantsraamistiku rahastamine, mis aitab säilitada liikmesriikide suveräänsuse, aitab võidelda kliimamuutustega parlament on kinnitanud seda, mida ta juba kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ütles, teiseks kliimamuutuste vastane võitlus peab muutuma palju ambitsioonikamaks ja kolmandaks tahaksin öelda, et tulevane komisjoni president ja volinikukandidaadid on lubanud siinsamas parlamendis paljusid algatusi ellu viia, aga need ei ole praegu sugugi kajastatud komisjoni eelarve ettepanekus ja me oleme juba kaksteist kuud oodanud nõukogu, äh, äh, nõukoguga kokkulepet ja me ei saa enam rohkem venitada, aeg jookseb ja meil on vaja ka vahemeetmetes kokku leppida, kõik see on väga keeruline ja see tuleb läbi mõelda, tänan. suur tänu teile, järgnevalt kolleeg Kõnner üheks minutiks, palun. aitäh teile, juhataja, austatud daamid ja härrad Äh, mul on hea meel pidada esimest kõnet Euroopa äh, Parlamendi täiskogu saalis, olles Renew fraktsiooni äh, raportööriks mitmeaastase finantsraamistiku teemal, sellepärast et selles plaanis seame me järgmiste aastate poliitika raskuskeskme paika ja meie eelarve peab olema e tuleviku oma, tulevikku suunatud ning tooma kaasa Euroopa lisandväärtuse. me saavutame selle eelkõige siis, kui Euroopa Parlament suurte küsimuste jaoks näeb ette suured vahendid ja väiksemate küsimuste lahendamiseks väiksemad ning seab prioriteedid suured küsimused Euroopas on minu jaoks see, kuidas digitaliseerimisega ümber käia, kuidas äh, teadus- ja arendustegevust toetada, rohkem Erasmus projekte, kliimavasta-, kliimamuutuste vastane võitlus ning meie välispiiride kaitse ja terrorismivastane võitlus aga eelarvekava läbirääkimistel jälgib minu fraktsioon ühte asja, nimelt ei tohi olla see, et Euroopa raha võetakse hea meelega, aga Euroopa reeglitest ja äh, põhimõtetest ei peeta kinni, need trambitakse jalgade alla. Euroopa Liit on väärtustel põhinev kogukond ja kes Euroopa väärtusi ei toeta, ei äh, saa ka rahalist toetust Euroopa Liidu poolt tulevikus. Renew Europe meile, äh, me ei anna mingisugust allahindlust õigusriigi ja põhiõiguste küsimuses ja seda me rakendame ka eelarve läbirääkimistesse, me tahame, et eelarve seda ka arvesse võtaks, aitäh! suur tänu, kolleeg Kõrner, nüüd poolteist minutit, kolleeg Kurmon, palun! suur tänu! meie tänased valikud on kliima jaoks väga olulised, Euroopal lasub ajalooline vastutus ja meil peab olema oma väljakutsetele vastav eelarve. tänased tekstid muidugi sisaldavad äh, teatud edusamme, ma räägin siin äh, kahe tuhande kahekümne seitsmendaks aastaks seatud eel, eel, eesmärk, eelarve eesmärkidest, mis on kooskõlas äh, Pariisi kokkuleppega, aga meil siiski ei ole mingeid arvulisi näitajaid ja nende eest tuleb nüüd võidelda hea uudis, et MFF on nüüd tugevamaks saanud, me peame seda väga oluliseks Euroopa Parlamendis, kui me tahame kliimat päästa. ja siinkohal on väga tähtis kütusemaks, finantstehingumaks, meil on vaja uut kokkulepet. kaks eurot näiteks nendest maksudest läheb üks euro näiteks eh, riigieelarvesse, üks euro läheb Euroopa Liidu eelarvesse ja katab meie uusi vajadusi. meil on vaja samas ka nii inimõigusi kui ka planeeti respekteerida. suur tänu, kolleeg Urmand, järgnevalt palun poolteist minutit, proua Laport suur tänu, kallid kolleegid, lugesin ühisresolutsiooni projekti, sain kiirelt aru, et soovitakse Euroopa Liidu eelarvet suurendada, En Marche ähm, erakond tahab alati ratsionaliseerida kulutusi ja me toetame siin Euroopa Parlamenti, kes soovib äh, Ehm, eelarvet küll suurendada, aga me ei taha Prantsusmaalt nõuda rohkemat, nõutakse ehm, kahe tuhande kahekümnendaks, kahe tuhande kahekümne seitsmendaks aastaks neljakümneprotsendilist vahendite suurendamist eelarvesse. niisugune eh, bürokraatlik institutsioon nagu Euroopa Liit ei saa tegelikult sammu tagasi astuda ja nüüd küsime täiesti õigustatult, kes sellest uuest eh, finantsmannast kasu saab, põllumehed, ettevõtjad, VKE-d Nad muide kannatavad igasuguste vabakaubanduslepingute tõttu ja kindlasti nemad sellest kasu ei saa, noh. täiendavad vahendid on vajalikud selleks, et vastutustundlikult näiteks rändepoliitika, välispoliitika, kaitsepoliitika ehm, meetmeid rakendada. see on tsitaat see ei vaja kommentaare, aga kui uusi äh, omavahendeid nõutakse, siis äh, mm, minnakse juba liiga kaugele äh, kujutlusvõimest, kuidas saab tollimakse koguda, kuidas trahve ähm, koguda, kuidas plastmassi maksustada, ma ei tea ma arvan, et tuleks pigem praktiliselt läheneda, kõigepealt kõnelejad katkestati. suur tänu teile, järgnevalt üheks minutiks äh, kolleeg Šonsa. Äh, suur tänu mitmeaastase finantsraamistiku äh, vastuvõtmine on meie jaoks suur ülesanne. parlament on läbirääkimistes olnud väga selge, me tahame, et kulukohustused ja signeeringud oleksid jagatud niimoodi, et me saame oma eesmärke täita ja võib-olla on meil vaja ka kriisiplaani selles, selleks puhuks, kui ei võeta vastu mitmeaastast finantsraamistikku õigeks ajaks. see kriisiplaan peab olema praeguse mitmeaastase finantsraamistiku baasil loodud ning kaitseb Euroopa Liidu eesmärke meie eesmärk on äh, minna äh, läbirääkimistega edasi niipea kui võimalik ja nüüd omavahendite osas tahame me tuletada meelde, et iga uus algatus tähendab seda, et selle jaoks peab olema Euroopa Liidu äh, põhimõtteline toetus. partnerite osas ei tohi olla erisusi. suur tänu, kolleeg Šontsa järgnevalt kolleeg Omaše üheks minutiks. suur tänu, eile regioonide komitees ütlesin, et üks väike eelarve Euroopale on tegelikult päris julm eh, meie ühispol-, ühiste poliitikate suhtes ohverdada ühtekuuluvuspoliitika, ühine poliitika, äh, põllumajanduspoliitika, see on äh, samm tagasi ja siis anname võidu äh, eurofoobidele. kas tõesti riigijuhid tahavad seda? kas see on see õppetund, mille nad on saanud Euroopa Liidu valimistest? see on see küsimus, mille ma täna tahaksin esitada. Euroopa Parlament ei saa aktsepteerida neid kärp-, kärpeid, mis on ühtekuuluvuspoliitikasse tehtud. täna on rohkem kui kunagi varem äh, vaja ühtekuuluvust ja ühtekuuluvuspoliitika kärped tähendavad noortele vähem haridust, äh, vähem innovatsiooni, äh, vähem investeeringuid regioonidesse, see tähendab vähem tööd, töökohti, vähem toiduabi kõige vaesematele ja see tähendab ka seda, et territoriaalsed erinevused kasvavad veelgi. aga praegu, eh, kui maailm on kriisi eh, äärel, oleks vaja eh, meil vahendeid selleks, et Euroopa kodanikke kaitsta ja selleks peab olema Euroopa Liidul tõeline eelarve, julge eelarve, mis vastab kõigile nendele väljakutsetele, mille eest me seisame, kaasa arvatud kliimamuutused, tänan. suur tänu, kolleeg Omaže, üheks minutiks. kolleeg Kolakusitš. lugupeetud president mitmeaastane finantsraamistik ehk MFF ning Euroopa Liidu eelarve peavad aitama Euroopa Liidul arendada, areneda ja tooma kaasa jõukuse kõigi liikmesriikide jaoks meil on rohkem kaalul siis, kui me räägime intensiivsemast majandustegevusest, aga samas on riike, mis kannatavad, näiteks Horvaatia. eriti puudutab see Horvaatia põllumajandustootmist, sest viie aasta jooksul alates aastast kaks tuhat kolmteist oleme me kaotanud kolm ja pool miljardit eurot, kuid sama perioodi jooksul on näiteks Rumeenia saanud rohkem kui kuusteist miljardit eurot. Horvaatia on alates sellest, kui temast sai Euroopa Liidu liikmesriik, saanud vaid üks koma kaheksa miljardit eurot, aga põllumajandussektoris koguni kaotanud kolm ja pool miljardit eurot ja seetõttu on täiesti loogiline nõuda, et äh, rohkem arenenud riigid annaksid eelarvesse rohkem kui me, meie, aitäh. suur tänu järgnevalt poolteist minutit, kolleeg Murashan suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud minister, tere tulemast äh, siia parlamenti, kus me praegu räägime MFF-ist äärmiselt olulisel ajahetkel, sest Euroopa Parlament peab äh, nüüd oma seisukoha kujundama pärast Euroopa Parlamendi valimisi, meil on uus koosseis. valimiskastide taha tuli äärmiselt palju inimesi, teadlasi, üliõpilasi, talunikke, linnaelanikke ja äh, kõiki teisi, kes tahavad, et me teeksime rohkem, nad tahavad innovatsiooni, teadusuuringuid, äh, seda, et me tegeleksime digitaalse ülemineku ja võitleksime kliimamuutustega. meie ülesanne on nende asjadega tegeleda ja anda kodanikele tulemus, me peame tegema rohkem ja peame tegema paremini. aga teile, minister, ütlen seda, et rohkem ei saa teha, kui raha on vähem eelmise MFF-i juures me juba rääkisime, et kui me tahame midagi rohkemat, siis tuleb anda rohkem raha, aga see tuleb mujalt ära võtta. EFSI äh, loodi, äh, Connecting Europe ja Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend kannatasid selle all, me ju teame seda, nüüd kui me tahame uusi omavahendeid, siis tuleb ka mõelda, mille arvelt need tulevad, sest muidu tulebki anda üliõpilastele ja talunikele see sõnum, et teie saate vähem raha, Erasmus, Erasmuse raha vähendatakse, põllumajandustoetusi ka teiseks tahaksin teie käest küsida, mida ja millal te hakkate Euroopa Parlamendiga läbi rääkima. see, mida Soome eesistujana on siiani teinud, on liiga napp, samuti on see liiga nõrk sooritus, me tahame, et teie poliitiline pühendumus oleks tugevam. Euroopa Parlament tahab ju praegu juba seisukoha vastu võtta, meil on selleks tugev poliitiline enamus ja teie peate siis ka jõudma nõukogus kokkuleppele sest muidu hakkavad kasusaajad Euroopas äh, nõukogus äh, süüdistama selles, et esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks raha siiski ei ole, aitäh! suur tänu, poolteist minutit järgnevad, palun proua Kalmini. suur aitäh, lugupeetud president! ma tahaksin kõigepealt lihtsalt sissejuhatavalt öelda ühe asja ja seejärel teha kaks märkust sissejuhatav sõnavõtt seisneb selles, et tegemist on hea raportiga, me kindlasti toetame seda ja samuti on see suurepärane näide Euroopa Parlamendi seisukohast, et meil peab järgmise seitsme aasta jooksul olema jõuline äh, tugev eelarve eriti puudutab see lõiget viis, kus räägitakse uutest omavahenditest kui strateegilisest eesmärgist, aga nüüd tahaksime teha ka need kaks spetsiifilisemat märkust. iga eelarve puhul ja teie, härra volinik Haan, ütlesite seda oma kuulamisel väga reipal moel. igal eelarvel on kaks poolt, on tulud ja on kulud ja eelarve peab olema tasakaalus. eelarve ei ole lihtsalt mingisugune paberitükk, see ei ole ka nii-öelda matemaatikaharjutus see on ikkagi tõsine asi ja me peame mõtlema sellele, kuidas nende uute omavahendite abil siis kodanikke tõesti aidata. ainult sellisel juhul on meil tegelik demokraatia, muul juhul seda ju pole keskkonnaalane üleminek, noorte töötus, tõukefondid, meil on siin mitmeid teemasid, kuid need peavad olema omavahel seotud, nii et me saaksime nendeks kasutada seda Euroopa tulupoolt ehk omavahendeid. ja veel tahaksin ma öelda seda, et me ei räägi siin ju ainult sellest, et maksumaksja peab maksma vaid me püüame maksustamist äh, nii-öelda Euroopa tasandile tuua holistilisel moel. suur tänu. härra Torvalds üheks minutiks järgnevalt, palun. Ärde Talman, komisjones meile, vestaminister. lugupeetud äh, president, äh, lugupeetud minister Tuupurainen, mul on aega ainult üks minut ja ühe minuti jooksul ei saa ma Soomele eesistujana väga palju nõu anda, aga siiski üritan esiteks tuleb vaadata, kui suur on see auk, mille jätab Ühendkuningriik äh, lahkudes, äh, kuidas see mõjutab liikmesriikide solidaarsust. teiseks äh, tuleb innovatsiooni ja tehnoloogiat tõepoolest rahastada ja tuleb kinni pidada kõikidest lubadustest, mida seni on teadusuuringute osas antud kolmas küsimus puudutab seda, millest teised juba rääkisid, ehk siis sellest, et meil on päris kindlasti vaja uusi investeeringuid sellepärast, et praegused puudujäägid on väga suured ja need tuleb äh, kuidagi hüvitada. ja neljas äh, küsimus puudutab õiguspärasust, õiguspärast äh, lahendust, sellepärast et liikmesriikide vahel on väga suured käärid ja kui me neid ei lahenda, siis ei saa me lahendada ka Euroopa ees seisvaid väljakutseid ette. järgnevalt palun kolleeg Kuus üheks minutiks suur tänu teile, president. ma tahaksin härra Andressoni tänada. õppisin täna midagi uut, nimelt seda, et nõukogu, kui ta ei taha eelarvet suurendada, on ta populistlik. mina olen siis sellisel juhul väga hea meelega populist, kui see on populismi definitsioon, sellepärast et meie ei taha ka rohkem raha välja anda mis asi on populismus, selli-, populism äh, sellisel juhul? Äh, me räägime seda ikkagi alati läbi numbrite, komisjon tahab üks koma üks üks neli protsenti RKT-st äh, eraldada, parlament aga üks koma kolm protsenti. ja see tundub kõik väga ohutu, need on väikesed numbrid, aga arvutame selle ümber ja me räägime siin siis üheteistkümnest protsendist ja kolmeteistkümnest protsendist. ja seda tuleb öelda meie kodanikule. kodanikud, kelle ootusi me tahame täita, räägime ju siin ikkagi kodanikest, kelle huvi on esiplaanil. kui me räägime kogu aeg äh, eelarve kasvatamisest ja sada protsenti, aga meie kodanik seda ei taha, siis me ähm, tekitame seal neile puru silma ja seda me kindlasti ei taha. suur tänu, kolleeg Kuus ja üheks minutiks kolleeg Ovekaart Nielsen, palun. me peame teadmiseks võtma, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ja et nende panus järgmisel, nende panust järgmisel seitsmel aastal enam ei tule, kuigi tegemist on äh, seitsmekümne viie miljardiga. kuid lisaks ei tule Ühendkuningriigile teha ka tagasimakset Euroopa Liidul on järjest suuremad maksustamisõigused ning tahetakse luua isegi Euroopa kaitseväge Euroopa Parlament on välja pakkunud äh, eelarve, mis on isegi kakskümmend protsenti suurem kui eelmine, kuigi töötajate palgad ei ole viimase kümne aasta jooksul tõusnud. see on ähm, jube, sellega pööratakse selg valijatele ja pigistatakse silm kinni selle ees, kuidas nemad elavad. ma arvan, et Euroopa Parlament peaks mõtlema Euroopa maksumaksjale ja haarama juhtrolli äh, ning äh, hoidma kokku maksumaksja raha näiteks äh, vabaneme nendest limusiinidest, millega parlamendisaadikud äh, siin äh, sõidavad ja hakkame esitama kulutšekke, mille alusel kulud hüvitatakse, nii teevad seda kõik Euroopa ettevõtjad. suur tänu teile. järgnevalt proua Holmajärv. austatud eesistuja, austatud volinik, head kolleegid mitmeaastase finantsraamistiku osas, kui ma vaatan siin erinevaid ootusi, mis siit saalist kajavad, siis mulle tundub, et pra-, parlament on väga mõistlikult lähenenud. miks? sellepärast, et meie ees on uued ülesanded, mida lahendada, näiteks kaitsevaldkonnas ja eelnevat härrat kuulates näib, et nad tahavad kaklust Euroopa riikide vahel ja mitte rahu ja sõbralikkust. meie aga tahame hoopis sõbralikke ja rahulikke suhteid ja seetõttu äh, tuleb kaitsepoliitikat äh, ka äh, ühenduse tasandil tõstatada edasi teadus- ja arendustegevused, kliimamuutused, digitaliseerimine, mm, asjad, mille puhul ma tean, Äh, ma olen muidugi Baierimaa üle väga uhke, aga teised piirkonnad on ka veel olemas. Äh, meil on vaja Euroopa-üleselt äh, toetada neid asju ja uurimisprogrammid peavad olema Euroopa-ülesed. Horisondi programm on väga edukas olnud, me oleme selles osas olnud kokkuleppel, meil on vaja ka sisuliselt paremaid edusamme ka nõukogus saada kui eelneva mitmeaastase finantsraamistiku puhul. Mm, ma ei ütle, et äh, peab ilmtingimata olema rohkem raha, aga kui on äh, ülesandeid, uusi ülesandeid ja rohkem ülesandeid, siis ei jää ju mitte midagi muud üle, kui selle jaoks ka raha leida. ja ma arvan, et parlamendi positsioon on selles osas väga loogiline ja äh, jätkuv. suur tänu teile, kolleeg Olmajär, järgnevalt palun kolleeg Lara Tuuru sotsiaaldemokraatide nimel üheks minutiks, palun. kallid sõbrad, selleks, et võita võitlus kliimaga, ütleb Euroopa Komisjon, et meil jääb igal aastal puudu kuus või seitsesada miljonit eurot. ma arvan, et numbrid ei valeta. samas tuleb meil mõelda ka sellele, kuidas kaitsta VKE-de töötajate palku, meenutades eelmist finantskriisi. loomulikult on vaja suurendada Euroopa Liidu omavahendite osakaalu USA on kolmekordistamas föderaalset eh, eelarvet ja eh, tegeleb tõhusa maksustamisega, miks ei võiks Euroopa seda eeskuju järgida? hiljuti eh, jagu- eh,, hiljuti maksustati dividende neljakümne viie protsendilise tulumaksuga, nüüd aga ainult kahekümne protsendiga. ja kui me mõtleme sellele, kuidas Euroopa Liitu rahastada, kust need omavahendid saada, siis võikski mõelda just kasumi maksustamisele. ja see annaks meile võimaluse kasutada juba palju ambitsioonikamat eelarvet. suur tänu, kolleeg Hoitšik, palun Renew fraktsiooni nimel austatud juhataja, eh, hea volinik, eh, head kolleegid. meie eelarve eh, saab olema nüüd tähtsam kui kunagi varem. terve planeedi ees on eksistentsiaalsed väljakutsed, elurikkuse tohutu hävimine, Amazonasest kuni Slovakkia metsadeni näeme me seda, et keskkond hävineb ja meie eelarve peab olema ülesannete kõrgusel, arvestades neid ohtusid. me ei räägi siin sellest, kui palju raha täpselt läheb äh, rohelisse keskkonda või äh, nende ohtude leevendamiseks, aga oluline on see, et äh, ühed teavad, mis teised teevad, ühest küljest ei saa me mitte kliimat kaitsta, teisest küljest aga selle hävitamist toetada, Euroopa vajab puhast energiat, sellist tööstust, mis keskkonda ei kahjusta, ka sellist põllumajandust vajab Euroopa, mis kaitseb meie keskkonda me räägime meie laste tulevikust ja neile ei tohi me pettumust mitte valmistada, aitäh. aitäh teile, järgnevalt kolleeg Dorfmann äh, Rahvapartei nimel. austatud kolleegid, mulle on selge, et eelarve peab vaatama tulevikku ning peab nägema uusi prioriteete ja neile vastama. aga vana ühenduse poliitikat ei tohi me samuti mitte unustada ja siit ei saa kindlasti kokku hoida. siinkohal mõtlen ma peamiselt põllumajanduspoliitikat. meil on praegu ettepanek laual, mis näeb kärpeid ette just põllumajanduspoliitika valdkonnas ja olulisi ning eh, seda ei ole me valmis mitte aktsepteerima. minu arust on hullem veel see, et see näeb suuri kärpeid just eh, maaelu arengu valdkonnas. maaelu arengukava on praegu mitmetele regioonidele kõige olulisem instrument, et maaelu arengut toetada kui seda fondi nüüd rohkem kui neljandiku võrra kärbitakse, siis need liikmesriigid, kes ei taha maksta seda, mida komisjon on ette nähtud, kasutavad oma vahendeid, kellel on, teised aga jäävad maha. see tähendab seda, et lõhed suurenevad ja see ei ole küll mõistlik poliitika, aitäh teile! aitäh, kolleeg Dorfmann! järgnevalt kolleeg Chastel Renew nimel. suur tänu, kallid kolleegid, kui me täna selle resolutsiooni poolt hakkame hääletama, soovime saata Euroopa kodanikele selge sõnumi, öeldes, et äh, me oleme kuulnud nende muresid ja see on ka hoiatus, äh, hoiatus nõukogule äh, kus näidatakse, et meie oleme järgnevatel finantsraamistiku läbirääkimistel võrdväärne partner finantseerida meie prioriteete perioodil, kui paistab Brexit, on oluline moderniseerida, kaasajastada omavahendite süsteemi ja leida uusi vahendeid selleks, et eelarve oleks ambitsioonikas ja vastaks meie prioriteetidele noorte tööhõive, kliimamuutused, teadusuuringud, aga ka Eurotsooni tugevdamine. muide, meil on vaja ka ambitsioonikat Äh, ühist põllumajanduspoliitikat, et kaitsta meie põllumajandustootjaid, nende sissetulekut, tagades samas kestliku tootmise, kvaliteetse toidu, mille tootmisel respekteeritakse keskkonda. suur tänu. järgnevalt äh, härra asepresident Kaaras üheks minutiks. proua juhataja, äh, volinik, daamid ja härrad Oscar Wilde tsitaat sobib tänasesse päeva, kes ütles, et küünik on meist, meie hulgas see, kes äh, ütleb kõikide asjade ka hinna, aga ei määra selle väärtust. populistid, äh, küünikud on minu jaoks need, kes äh, venitavad investeeringutega, ütlevad, et see on raiskamine, blokeerivad teaduse ja hariduse väärtust, kliimainvesteeringud, Äh, ühtekuuluvuspoliitika, põllumajanduspoliitika, välispiir, kaitseküsimused, välis, äh, julgeolekupoliitika, energiapoliitika, nad ei taha neid äh, asju tunnustada tänane debatt ja tulevikunädalate debatt on natsionalismi ja äh, ignorantsuse ning populismi debatt teisest küljest, aga vastutuse võtmine äh, talupojamõistusele ja olulisusele. kõik meis- hulgast teavad et, et ühe protsendi piir ja meie ühtne tulevik, äh, mille eest me kõik vastutame, äh, saab reedetud äh, ja seetõttu reedame me tulevikku. meie kodanikud jäävad ilma Euroopa Liidu investeeringute lisandväärtusest. härra volinik, parlament toetab teid, tugevdab teid läbirääkimistes, me peame tulevikuga sõbraks saama, aitäh! suur tänu, kolleeg Karas, teile, jõuame nüüd vaba mikrofoni juurde. oleme ajakavas äh, hästi püsinud ja tegemist on Euroopa tulevikudebatiga, mis on tähtis, äh, seitse kolleegi on äh, sõna soovinud, võtame nad kohe ja äh, kolleeg Aguiar saab kohe sõna Rahvapartei nimel yes.. Eh, aitäh me kõik teame, et alates Lissaboni lepingust on meil jagatud pädevus ning aastal kaks tuhat kaheksateist nõustus Euroopa Parlament ka kokku, milline meie seisukoht on järgmise MFF-i suhtes. me tahtsime, et meil oleks jätkusuutlik areng ja me palusime komisjonile esitada väga spetsiifilise õigusloomelise ettepaneku, millega millega neid eesmärke täita, kuid kahjuks ei ole komisjon äh, midagi teinud. aastal kaks tuhat kaheksateist kasvas rahvusvaheline turism maailmas kuus protsenti. turismisektor on väga oluline ja on oluline ka minu riigile, Portugalile, aga tegelikult äh, tõesti kõigile riikidele. Portugalis äh, on see väga oluline, nagu ma ütlesin, ja ka teistes riikides aitab just turismisektor jätta finantskriisi kiiremini selja taha, taastuda äh, majanduslangusest ja seega me palume teil vastata meie ootustele ja teha jätkusuutlikust turismist prioriteet. järgnevalt kolleeg Uifandora sotsiaaldemokraatide nimel, palun doamnă președintă tudor ciuhodaru mă numesc sunt din iași românia. suur tänu lugupeetud president mina olen pärit rumeeniast ja ma arvan et me peaksime enda käest küsima kuidas me siis suudame euroopa kodanike ootustele vastata võimalikult paljude kodanike ootustele kindlasti ei ole tõsi kindlasti on tõsi, et meil tuleb mõelda sellele, kuidas siis eelarvelised vahendid jagada. meie Rumeenias tahaksime rohkem haiglaid, rohkem äh, maanteid ja rohkem tervishoidu, aga äh, kindlasti ka muid toetusi, me võime rääkida väga paljudest asjadest, näiteks äh, säästlikust põllumajandusest, jätkusuutlikust arengust ja ka sellest, kuidas investeerida teadusuuringuid, aga kui me mõtleme kodanike põhivajadustele, siis ei tohi ka neid jätta tähelepanuta. parlament peab nõukoguga läbi rääkima ja me tahaksime kokkuvõttes saada sellist eelarvet, mis tõesti vastab kodanike ootustele, aitäh! suur tänu! järgnevalt äh, härra Flego, palun! aitäh! lugupeetud juhataja, austatud volinik mina omalt poolt võin öelda seda, et tegelikult on väga raske leida uut jätkusuutlikut majandusmudelit, mida Euroopa Liit ja uued ja kõik liikmesriigid hakkaksid siis rakendama. Euroopa Liidu eelarve ei ole ju lihtsalt selline rangete reeglitega pank, vaid peab täitma ka arengueesmärke peab arvestama sellega, kuidas muutub siseriiklik äh, SKT ja millised on kodanike vajadused. kodanike vajadused on seotud digitaalse ülemineku, hariduse ja julgeolekuga. me ei tohiks alahinnata ühtekuuluvuspoliitikat ja selle tähendust. mina ei saa olla nõus selle mõttega, et et kliimamuutuste projekte tuleb rahastada nüüd mitte viieteist, vaid kolmekümne protsendi ulatuses, mina usun ikkagi ühtekuuluvusse ja solidaarsusesse. suur tänu! kolleeg Tomatšitš eh, ECR-i nimel. aitäh see uus MFF-i ettepanek tõi kaasa päris suure rahulolematuse just nendes liikmesriikides, mis on väiksemad või vähem arenenud. sõnum on ju see, et me loobume nüüd väiksemate liikmesriikide majanduskasvu arendamisest ja suurendame suuremate, võimsamate liikmesriikide mõjuvõimu. eriti on need lõhed ju suurenenud rändekriisi tõttu, mina olen pärit Horvaatiast ja meie probleemiks on äh, noorte inimeste lahkumine riigist, ajude väljavool meil on euroopalikke standardeid vaja, meil on vaja alal hoida maaelu, äh, meil on vaja alal hoida elu maapiirkondades ja sinna meelitada ka uusi inimesi, aga see ei ole võimalik juhul, kui ei tehta suuremaid makseid just nimelt ÜPP-sse, ühtsesse põllumajanduspoliitikasse, seetõttu ei ole see eelarve minu jaoks vastuvõetav, ei peaks olema ka teistele. suur tänu! järgnevalt kolleeg Ferreira. suur aitäh, lugupeetud juhataja tegemist on asümmeetrilise integratsiooniga, mis tähendab äh, seda, et äh, samad äh, inimesed võidavad ja kaotavad iga kord Euroopa Liidu eelarvega tuleks tegelikult äh, võidelda just nimelt integratsiooni asümmeetrilise mõjuga, me peaksime ühendama riike, mitte neid veelgi lõhestama. Äh, me räägime õiget juttu, kuid ei tee õigeid teguseid, tegusid Ühtekuuluvusfondil ei ole piisavalt äh, raha, ei ole kunagi olnud piisavalt raha, nüüd aga tahetakse seda veelgi vähendada see on kahjulik riikidele nagu Portugal, kus äh, ühtekuuluvuspoliitika on eriti oluline. ning ühtekuuluvuspoliitikast äh, ja eelarvest üldse võidavad ikkagi need, kes nagunii on tugevamad. keskendutakse sõjalisele ja kaitsepoliitikale, aga see tuleb ühtekuuluvuspoliitika arvelt ja me peaksime selle kindlasti tagasi lükkama kahjuks ei ole see resolutsioon piisavalt jõuline, aitäh! suur tänu! nüüd jätkab kolleeg Arbon Rahvapartei nimel. suur aitäh, lugupeetud juhataja mina olen alati olnud selle poolt, et eelarvepoliitika peab olema range. seda olen öelnud ka parlamendiliikmena omaenda koduriigis ja nüüd oma fraktsioonis me peame valijatele väga selge sõnumi saatma, me ei luba seda, et Euroopa Liidu eelarve paisuks suuremaks, kui ta peab olema ja Rootsi ei taha, et rohkem Rootsi raha, et suurem äh, kogus Rootsi raha Euroopasse suunduks Rootsi panus on juba kasvanud äh, neljakümne protsendi võrra, see ei ole minu jaoks vastuvõetav. loomulikult on Euroopa ees väljakutseid ennekõike konkurentsivõime osas, aga oleks viga sundida kodanikke ja ettevõtjaid järjest suuremaid makse maksma lihtsalt äh, selleks, et äh, rahastada Euroopa Liidu eelarvet. Euroopa Liidu eelarve peaks olema kaasaegsem ja tõhusam meil tuleks rahastada rohkem teadusuuringuid, taristuid ja ennekõike tuleb seda teha tõhusalt, ainult siis tuleb majanduskasv ja Euroopa Liit saab inimeste mõju tege-, inimeste elu tegelikult mõjutada, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, lõpetame härra Marquesiga sotsiaaldemokraatide nimel. suur aitäh, lugupeetud juhataja! lugupeetud minister! me elame murettekitaval ajal. Euroopa ees seisavad kõige raskemad ajad üldse, sest Ühendkuningriigi valitsus on niivõrd vastutustundetu. no ta olid valmis äh, riskima kõigega lihtsalt, et saavutada valimisvõitu ja Ühendkuningriigi ehm, valitsus ja poliitiline pere on selle all nüüd mitu aastat kannatanud. me peame otsustama, mis siis nüüd saab. Euroopa Liidu ees seisavad väga suured eh, majanduslikud riskid, sest lähenemas on uus majanduslangus ja seetõttu on meil vaja tugevat eelarvet. see tuleb vastu võtta juba praegu, selleks et investoritel säiliks usaldus ja et me saaksime arendada majanduskasvu ja ühtekuuluvust kogu Euroopa Liidus, kuid sellele vaatamata on nõukogus mitu liikmesriiki, mis tahavad eelarvet eh, veelgi vähendada vähendada, isegi arvestades e-, esialgse ettepanekuga. nagu me ütlesime, sellest tõesti ei piisa. just praegu kõneles Rahvapartei fraktsiooni saadik, kes esindab sama seisukohta, mis nõukogu. on selge, kust need seisukohad tulevad, see ei ole meile vastuvõetav. meil on vaja rohkem Euroopat meil on vaja see olukord la-, lahendada suurema Euroopa sekkumise, aga mitte väiksema eelarvega. aitäh! suur tänu ja nüüd äh, volinik Haan, teil on sõna. aitäh! lugupeetud minister, kallid parlamendisaadikud, ma kuulasin ära väga hoolikalt kõik sõnavõtud ja kõik need sõnavõtud näitavad seda, et äh, enamik Euroopa Parlamendi liikmetest soovib äh, teha järgmise MFF-i ambitsioonikaks, nii et see äh, peaks vastu ka tulevastele väljakutsetele. Te ütlesite väga õigesti, et otsustada tuleb praegu, me ei tohi aega raisata, sest see on meile kahjulik ja toob kaasa selle, et uusi programme ei saa õigeaegselt rakendada. me võlgneme kodanikele selle ning Euroopa Liit peab vastama nendele probleemidele, mis kodanikel on ja me peame tegelema selliste probleemidega nagu kliimamuutus, kaitseküsimused ja piirihaldus. ma tahaksin Soome eesistujat ka tänada selle dokumendi eest, mis Koreperile eile esitati ja millega valmistatakse ette oktoobrikuist ülemkogu ähm, koosolekut, kus arutatakse MFF-i küsimust ja kuigi Coreperi dokument äh, ja selle esitamine on hea, oleme selle sisus siiski mõnevõrra pettunud. meil on siin praegu ähm, selline oluline ajahetk, kus institutsioonid peavad omavahel läbi rääkima, aga me kutsume nõukogu eesistujat ja kõikide institutsioonide juhte isegi ikkagi arvestama seda, mida Euroopa Parlament on öelnud. komisjon teeb omalt poolt tihedat koostööd kõigi institutsioonidega ja hõlbustab dialoogi. ma jään ootama edasist koostööd Euroopa Parlamendiga ja selle läbirääkimismeeskonnaga, et MFF-i läbirääkimised õigeaegselt ja edukalt lõpeksid, aitäh! aitäh, volinik Haan! nüüd minister Tuppurainen, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, austatud härra volinik. tänan teid teie väärtuslike äh, märkuste eest, selle eest, et te esitasite ka küsimusi ja tegite väga selgepilgulisi tähelepanekuid. meil on mitmeid ühiseid väljakutseid ja neid siin täna ka märgiti. ma tahaksin välja tuua sellised asjad nagu innovatsioon, kliimamuutused, investeeringud, jätkusuutlik põllumajandus, ühtekuuluvus ja lõpuks, kuigi ka see on väga oluline, õigusriigi põhimõtte austamine, meie ühist väärtust austamine. on täiesti selge, et kõik need äh, eesmärgid on meie ühises huvis. kõik institutsioonid kõik Euroopa kodanikud on nendest eesmärkidest huvitatud, seetõttu on need ka ühised väljakutsed ja need äh, väljakutsed peavad kajastuma meie eelarves. järgmise perioodi MFF peab neid küsimusi aitama lahendada. tõepoolest, MFF ei ole lihtsalt äh, raamatupidamislik ülesanne, vaid tegemist on äh, tööriistaga, mis võimaldab meil poliitilisi otsuseid ka täita. aga samaaegselt tuleb aru saada, et see eelarve vajab ka raha vajab panuseid liikmesriikidelt. Need panused peavad olema õiglased, realistlikud ja vastuvõetavad kõigile, kõigile liikmesriikidele. daamid ja härrad, ma kordan üle, et Soome eesistuja on valmis Euroopa Parlamendi läbirääkimismeeskonnaga äh, alati kohtuma enne üldasjade nõukogu kohtumist. lisaks sellele on juba jätkumas kolmepoolsed läbirääkimised mitmete sektoripõhiste küsimuste arutamiseks ja me jääme huviga ootama, mida Euroopa Parlament nendel läbirääkimistel ütleb. ma tahaksin siinkohal öelda ka seda, et täna siin täiskogu saalis me räägime ju MFF-ist, me teeme seda koos, me vahetame mõtteid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle. uut MFF-i ei õnnestu vastu võtta, kui me ei tee koostööd, selleks, et tagada, et uus eelarve uueks programmeerimisperioodiks sobib. ma tänan teid debati eest, meie töö jätkub. suur tänu teile, proua minister ja kõike head äh, ülemkogu jaoks. sellega seoses on käesolev päevakorrapunkt äh, läbi arutatud, jõuame järgmise punktini kolleeg Toomi raport euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika kohta. enne kui annan proua Toomile aga sõna, et ta saaks oma raportist üle ette kanda, tahan öelda teile, et me järg-, jätkuvalt katsetame äh, uut süsteemi, kus spontaanseid sõnavõtte ja ka sinise kaardi küsimusi saab äh, paluda elektroonilisel teel. Te olete saanud selle kohta informatsiooni e-kirja teel, aga juhend on ka laua peal olemas, saate oma sõnavõtu soovist anda teada läbi elektroonilise hääletuskonsooli aga selle jaoks loomulikult on vaja siis teie hääletuskaarti ka. kui see ei ole teil täna kaasas, siis saate paralleelselt ka tavapärasel teel sõna paluda, siis tõstes eh, kas valge paberilehe või sinise, nii nagu varem. nii et eh, peame, võime anda võimalikult paljudele inimestele spontaanselt sõna. nüüd aga jõuame raportööri juurde ja proua Toom, palun, teil on sõna neljaks minutiks, olge hea. Uh, uh, suur tänu teile, volinik, head kolleegid mul on hea meel täna tutvustada teile euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitikat, mida tööhõivekomisjon toetas kas mikrofon töötab, küsib kõneleja. palun olge natuke lähemal ja siis on paremini kuulda. nii et mul on väga hea meel euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika raportist ülevaate teha. seda tööhõive äh, komisjon väga tugevalt toetas ka, olen Eestist ja mul on väga hea meel, et meie eesistumise jooksul meie peaministril äh, Jüri äh, Ratasel oli privileeg seitsmeteistkümnendal novembril kaks tuhat seitseteist äh, president Junckeriga alla kirjutada sotsiaalse õiguste samba algatusele. Euroopa Parlament on seda toetanud ja seal on väga olulised põhimõtted kirjas, mida liikmesriigid peavad hakkama nüüd toetama. olen tunnustavaid sõnu ütlemas ka volinik Tõssenile tehtud töö eest, me teame, et need teemad ei ole lihtsad, iga kord, kui me räägime sotsiaalsetest standarditest Euroopa Liidus, ütleb keegi ei, ei, ei et see rikub lähimuspõhimõtet. teisest küljest teame me aga, et olukord ei ole mitte teps ideaalne. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alates eh, Euroopa poolaasta eh, raames on komisjon andnud välja riigipõhiseid eh, soovitusi ka sotsiaalpoliitika kohta euroalas, mitte ainult majandusindikaatorite vallas. see on väga tähtis ja raport ka seda kajastab, et nende soovituste rakendamise kiir Eh, kiirus ei ole olnud aktsepteeritav, aga eh, nõndanimetatud progress siiski on tehtud eh, seitsekümmend kaks protsenti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta soovitustest Äh, tehti, aga kolmekümne üheksani on eelmise aasta äh, puhul see langenud, mis on kõige väiksem äh, konkreetsete soovituste arv. komisjon peab veenma liikmesriike, et Euroopa Liidu sotsiaalne tervis ei ole mitte vähem tähtis kui ükskõik milline muu, kas kaitse või teine poliitika ja me peame nende soovituste laiendamist mõt-, peale mõtlema ka mitte euroala riikide puhul kui Euroopa äh, ameti, komisjoni ametisse asuv äh, president enne, kui parlament ta heaks kiitis, oma kõnes lubas, et esimese saja päeva jooksul, kui mandaat algab, tuleb ta välja uute õigusloomeliste mehhanismidega selleks, et tagada eurooplastele õiglane miinimumpalk. Need, kes on teie hulgas skeptikust, pean rõhutama, et see ettepanek võtab arvesse ka äh, siseriiklikke traditsioone ja õigusandlust, mis tähendab seda, et mitte keegi lähimus lähimuspõhimõtet ei riiva. tähtis on, et me äh, äh, töövaesuse vastu võitleksime ning nende inimeste kaasamiseks kõik teete, teeme, kes sotsiaalse tõrjutuse all kannatavad. muidu jõuame me selleni, et Euroopa jookseb tühjaks nii ajudest kui ka äh, nendest piirkondadest, kus on vähem hõivet ning teisest küljest, et teised riigid kaebavad Toola, Poola torumehe üle maapiirkondades on see asi eriti põletav, aga mitte ainus. meil on inimesed, kes on erivajadustega, äh, on sooline palgalõhe, äh, vähemused, kelle vastu äh, diskrimineeritakse, töötajad, kes on palgavaesed ja neid tuleb aidata. eurooplased tahavadki just seda, mitte ainult liikmesriikide valitsustelt, vaid ka meilt. Nad on ju valinud oma esindajad Euroopa Parlamenti raportis kutsutakse üles komisjoni ka luuda, luua uus äh, töötukindlustuse äh, skeem, mis ka heaks kiideti. eile õhtul sain ma äh, Euroopa ametiühingute konföderatsioonilt kirja, kes ütles, et nad toetavad seda raportit, konkreetselt just neid muudatusettepanekuid, mis töötu küsimusi puudutavad, nii et ootan ka teie toetust, kolleegid. suur tänu teile, hea kolleeg, jõuame nüüd äh, volinik Tissoni juurde, teil on sõna. suur tänu teile, äh, proua president, head Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa majandus on nüüd seitsmendat aastat järjest kasvamas ja äh, hõivatuid on rohkem kui varem. vaesus väheneb ja tööturu olukord on hea. Euroopa on tugevam ka, kui mõtleme meie majandusjuhtimise peale, eriti just Euroopa poolaasta peale. me oleme sotsiaalset ja majanduspoliitikat seada õiglastele samadele alustele võttes hiljuti ka vastu Euroopa äh, sotsiaalõiguste samba. meil on head praktikat, on head analüüsivõimalused ning saame me väga äh, hästi teavet, äh, olles kaasatud tihedasse koostöösse liikmesriikide sotsiaalparlament, sotsiaalpartneritega. aga siiski, erisused on, jäävad erinevates riikides, mõningates riikides on probleeme töökäte nappusega, teistes aga on tööpuudust ja üks kümnest töötajast on vaesuse riskis, nii et vaesus on akuutne probleem. uued töövõimalused ja töötüübid võivad ka äh, põhjustada erisusi tööturul ja selle tõttu peavad olema meie äh, prioriteetide A ja O see, et tagada, et kõik loodavad töökohad äh, oleks hea kvaliteetsed töökohad samuti on neid inimesi, kellel ei ole tööturule ligipääsu, hoolimata sellest, et näiteks naiste puhul me näeme, et äh, haridustase on kõrgem, aga nende äh, töövõimalused on väiksemad. Äh, naiste toestamine tähendaks seda, et meil oleks kaasatud oluline osa töötajatest tööturule ja siin peame muidugi vaatama, et töö ja eraelu ühitamine ning laste eest hoolitsemine oleksid tagatud teenustena Äh, uued ajad muutavad Euroopa ühiskondi ning majandusi ja meil on vaja investeeringuid suurendada äh, õpipoisikoolitusse, haridusse ja oskuste arendamisse niimoodi, et muutuvatel aegadel inimesi toetada, äh, haarates kaasa ka muutuvad tehnoloogiad ning tagada õiglane siire kliimaneutraalsesse majandusse tõepoolest, head parlamendiliikmed, inimesed tuleb meie poliitikaloome keskmesse asetada ja see on täna tähtsam kui kunagi varem, sest äh, kui me näeme vaesuse vähenemist üleüldiselt, näeme me samal ajal ka seda, et aina suurem arv eurooplastest äh, on ohustatud ühest või teisest Äh, nimelt ebaõigus, õiglused, äh, ebastabiilsed äh, töölepingud, aga ka globaliseerumine, see mõju ning tehnoloogilised muutused, mis puudutavad regioone, sektoreid ja konkreetseid inimesi. oskuste koha, ajakohastamine on oluline selleks, et kaasata kõik inimesed tulevikuühiskonda Äh, on ka sotsiaalkaitsesüsteemid äh, äh, vajavad kohust-, kohust-, kohastamist, ajakohastamist selleks, et meie inimestele vajadustele vastata. hea raportöör ja Tööhõivekomisjon, tänan teid väga tasakaalustatud raporti eest, see näitab, mis on tänane olukord ning millised on väljakutsed tulevikus ning selle üleskutseid ja järelmeid ma jagan ja toetan me peame väljakutsetega silmitsi seisma selleks, et meil oleks sotsiaalne turumajandus, mis toimiks kodanike ja ettevõtjate jaoks ka muutuvatel aegadel ning konvergentsi toetamine on Euroopa sotsiaalse õiguste samba taga äh, kõige olulisem. selle samba rakendamine on juba alguse saanud, selle põhimõtted on olnud äh, äh, kahe viimase Euroopa poolaasta Äh, töö sisuks ning nelikümmend neli protsenti äh, nendest äh, riigipõhistest soovitustest, mille me teinud, puudutab just sotsiaalse õiguste sammast. õigusloomelised ettepanekud on tehtud, mitmed põhimõtted sellest sambast on kaasatud ning Euroopa Liidu rahastamist on ümber suunatud niimoodi, et sotsiaalsete õiguste sammast rakendada, et Euroopa poolaasta ning Euroopa Sotsiaalfondi vahendite vahele side luua. veelgi olulisemalt panustab äh, see sammas äh, tööde kvaliteeti, äh, sotsiaalsesse õiglusesse ning õiglasele siirdele samuti. meie sotsiaalsete õiguste sammas on üks peamine eelmise komisjoni töövili, aga see töö ei ole loomulikult lõpule veel jõudnud. nagu teame, Euroopa Parlament on pühendunud komisjon, liikmesriigid ja sotsiaalsed partnerid samuti on sotsiaalsete õiguste sammas kohal ja jääb alles ning see on kompassiks meie tuleviku sotsiaal- ja tööhõive valdkonna tegevustele. alustame uut tsüklit ja Euroopa poolaasta keskendub ka sellele, et tagada ÜRO äh, kestliku arengu eesmärke vastavalt Euroopa poolaasta õiguslikule alusele. proua juhataja, daamid ja härrad, äh, jõupingutusi on ka edaspidi vaja selleks, et meie ühiskonnad oleksid kaasavamad ning oleksid valmis tulevikumuutusteks meil on vaja tugevamaid ühiskondi ja majandusi, mis oleksid rohkem kaasavad ning eh, see ka euroala vastupidavust suurendab ning viib Euroopa eh, Majandus- ja Rahaliitu. nagu teate, sotsiaalse õiguse samba rakendamine koha peal ning kesk, kestliku arengu eesmärkide täitmine eh, on ühine eesmärk mida peaks rakendatama nii liikmesriigi kui ka Euroopa tasandil. komisjon on kindlasti eesliini tegutseja siin selleks, et äh, sotsiaalsete elutingimuste konvergentsi tagada Euroopas ning toetada inimesi, ettevõtteid ja regioone muutuvatel aegadel. suur tänu teile, juhataja! aitäh teile, proua volinik ja nüüd arutelu kolleeg Valš Rahvapartei nimel, palun. Like begin... ma tahaksin alustada tänades raportööri Yana Toomi ja teisi kolleege ka, kes väga palju tööd tegid raporti kallal, eriti Rahvapartei kolleege on eluliselt tähtis, et meil on kõigil hea sotsiaal- ja majanduspoliitika, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika ei tohiks olla vastuolus, me kõik peaksime liikuma samas suunas. ja see tähendab, et me nüüd peaksime tegelema nende probleemidega, mis on jätkuvalt päevakorral noorte tööpuudus, vaesus, eriti laste vaesus, võrdne osalus tööturul, konkurentsivõime ja samuti tuleb mõelda, mis meid ootab tulevikus, milliseid äh, oskusi on vaja tulevikus, milline on sotsiaalne muster, eriti linna- ja maapiirkondades. nüüd äh, need teemad on olulised, nende, nendes valdkondades tuleb reageerida täna äh, on maailma vaimse tervise päev ja mul on hea meel, et siinsamas raportis kutsutakse üles konkreetseid meetmeid võtma vaimse tervise heaks. tähtis on, et äh, arv, võetakse arvesse, et äh, vaimse tervise olukord on tegelikult vähenenud või halvenenud viimastel aastatel Euroopa Liidus, seda tuleks arvesse võtta sotsiaalpoliitikas me ei hoia oma kodanike tervist, kui me ei pööra tähelepanu nende vaimsele tervisele. vaimse tervisepoliitika on oluline ja siin raportis kutsutakse üles võtma konkreetseid meetmeid äh, vaimse tervise tugevdamiseks, probleemide ennetamiseks tähtis on kaitsta nii töökohti kui tervist ja ma tahaksin kolleegidega koostööd teha järgnevatel aastatel ja tänada raportööri veel kord suure töö eest, aitäh! suur tänu! aplausi jaoks meil ikka alati aega on, nüüd järgnevalt kolleeg Jongeerius äh, sotsiaaldemokraatide nimel, palun, kaks minutit on teil aega. Ähm, suur tänu! Euroopat peab olema rohkem, Euroopa peab tähendama midagi enamat kui raha, Euroopa peab äh, tähendama midagi eurooplaste tulevikule, me räägime siin majanduse arengust ja äh, muutustest, neid muutusi on vaja sellepärast, et toimuvad kliimamuutused, kõik toimub väga-väga kiiresti ja nüüd äh, olenemata sellest, kas te olete pärit Splitist või Stockholmist, et äh, kliimamuutused puudutavad kõiki ja me peame olema valmis, me peame äh, õppima olema valmis ja peab ütlema, et Yana Toomi raport on selles suhtes väga tasakaalukas, äh, ta aitab meil suunda seada ja me kutsume üles liikmesriiki ja komisjoni samuti võimaldada paremat sotsiaalkaitset platvormi töötajatele Äh, ebaõiglusele tuleb kiiresti lõpp teha, tuleb äh, vähendada ka äh, soolist palgalõhet ning vanematele inimestele tuleb samuti anda väljavaateid saada töökohti ning anda võimalus tööturule tulla ning noortele tuleb samuti anda võimalus tööturule tulla, seetõttu tuleb investeerida uutesse töökohtadesse ning koolituse ja haridusse, et inimestel oleksid tuleviku väljavaated. meil oleks vaja toetada äh, siis, äh, kui äh, tulevad rasked ajad ja liikmesriigid peavad siin kaasa aitama ma arvan, et me suudame üle saada pikaajalisest tööpuudusest, me saame toetada haavatavaid piirkondi ja siis on inimesed ka nõus, et Euroopa toimib nende heaks. suur tänu, kolleeg Bruno, Brune Renew Europe äh, nimel. Madame... suur tänu aitäh, president, volinik, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu Yana Toomile selle suurepärase raporti eest ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament enamuses siiski toetab seda tööhõive ja sotsiaalpoliitika raportit euroalal, kus esitatakse äh, konkreetseid soovis, äh, soovitusi, arvestades Euroopa poolaasta raames tehtud konkreetseid soovitusi komisjoni poolt liikmesriikidele, mis tehti suvel. nüüd oluline on luua rohkem sotsiaalset Euroopat, rõhutades investeeringuid. tahaksin kahte asja rõhutada, kõigepealt Euroopa Komisjoni nõue esitada juriidiline instrument nii, et kõik äh, Euroopa töötajad saaksid Euroopas miinimumsissetuleku, miinimumpalga, see on suur väljakutse. Ursula von der Leyen on oma poliitiliste prioriteetide siis sekka selle võtnud äh,, rääkides sotsiaalsest konvergentsist ja äh, minu arvates on see seotud ka äh, töökattepuudusega mõne, mõnedes liikmesriikides. edasi tahaksin rääkida äh, platvormitöötajatest. platvormid, online platvormid on tööjõu vahendajad ja see on väga hea, tööhõive on viis protsenti suure, suurenenud tänu sellele ja see puudutab umbes viite miljonit eurooplast. liikmesriikidel on muidugi oma meetmed nende reguleerimiseks, aga nüüd peaks Euroopa Liit sekkuma ja seadma sihid. tähtis on nende töötajate sotsiaalne kaitse ja nende sotsiaalõiguste ja õigused, õigused tööle kaitsmine. nii. suur tänu, kolleeg Brune. jätkame ja roheliste nimel palun. proua Peeter Hansen üheks, pooleteiseks minutiks, palun. Would... suur tänu kõigepealt aitäh raportöörile suurepärase töö eest, aitäh koostöö eest sellel teemal meie rohelised oleme rahul selle raportiga praegusel kujul, eriti sellepärast, et see käsitleb erinevaid sotsiaalseid küsimusi, mis meie arvates on tähtsad just Euroopa tasandil meie uue mandaadi ajal. mul on hea meel näha, et raportis toetatakse seda, et Euroopa sotsiaaleesmärkidel peaks olema tähtsam koht õigusloomes eh, ja komisjoni jaoks ning samuti arvestades järgmise eelarve ressursse eh, veel üks oluline aspekt roheliste vaatevinklist on see, et tuleb võidelda tööturul esineva soolise ebavõrdsuse vastu. meil on hea meel, et raportis öeldakse selgelt komisjonile, et me tahame direktiivi ettepanekut, et lõppude lõpuks kaotataks selline sooline võrd-, ebavõrdsus tööturul ja palgalõhe. sama puudutab ka pensionilõhe tähtis on võidelda ka pikaajalise tööpuuduse vastu, arvestades pu-, puuetega töötajate kaasamist ning lõpuks tähtis on ka, et Euroopa tasandil oleks tagatud platvormitöötajate õigused. tuleb paika panna nende staatus ja nüüd jälgime järgmistel kuudel väga tähelepanelikult, mida hakkab tegema Euroopa Komisjon. suur tänu identiteet ja demokraatia, kolleeg Šamee, palun. kallid kolleegid, proua raportöör. Euroopa Liidul ei lähe paremini ja äh, Euroopa äh, Liidus on suured sotsiaalsed regulatiivsed erinevused, äh, raport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 Te olete isegi arvestanud Türgi statistikaga ja äh, räägite äh, migrantide kaasamisest tööturule, kui meie oma kaasmaalased äh, jäävad ilma tööta. meie toetame alternatiivset resolutsiooni, mille tegi meie kolleeg Guido Rail, sest ähm, tähtis on, et liikmesriigid saaksid suveräänselt otsustada oma majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika üle ja sellepärast, et on viimane aeg, et Euroopa kodanikke kaitstaks tööturul. tänan. aitäh, järgnevalt äh, ECR-i nimel proua Stoletska, üks minut, palun äh, suur tänu. kõigepealt loomulikult tänan raportööri selle väga intensiivse töö eest, mis on ära tehtud Äh, ja aitäh kõigile, kes selle raporti valmimisele kaasa aitasid, muidugi raport keskendus eelkõige Eurotsoonile, kuid tegemist on päris õiglase diagnostikaga nii turule, sotsiaalmajanduspoliitikale Euroopas, rääkides noorte äh, raskustest, tööpuudusest olukorrast, mis tegelikult ei, äh, ei vasta meie demograafilistele tingimustele, kus ühiskond vananeb. tähtis on, äh, et äh, ühiskond ei ole valmis digiüleminekuks ja neil on küsimusi, mida on veel palju vaja arutada tulevikus. aga väga paljud sätted selles raportööris, raportis olid väga äh, tähtsad, äh, puudutavad ka Eurotsoonist väljaspool olevaid riike ja ma loodan, et äh, Euroopa Komisjon hakkab sellest lähtuvalt tõsiselt rääkima mitte ainult diagnostikast, vaid ka võimalikest lahendustest. tänan. järgnevalt kuue ja ühendatud vasakpoolsete nimel proua Pereira pooleteiseks minutiks. E tere hommikust ka minu poolt. sotsiaalmajanduslik poliitika, mida Euroopa Liit välja pakub, allub ikkagi aluslepingule aga alusleping eh, muudab peaaegu kuritegelikuks igasuguse vasakpoolse poliitika kui me astusime Euroopa Liitu, siis tõi see kaasa palkade languse, see oli samm tagasi. töölisklass kannatab, aga me peame integreerima sisserändajaid ja seetõttu me ei saa leppida Euroopa poolaasta Euroopa majandushalduse plaanidega minu riik on minevikus küll aktsepteerinud neid ettekirjutusi, aga me ei saa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleeme niimoodi lahendada. me ei saa tõsta palku või parandada avaliku sektori teenuseid, anda neile tasuta ligipääsu, me ei saa lahendada pikaajalise töötuse probleemi, me ei saa lahendada eakate probleeme, arvestades seda, kui ranged on Euroopa Liidu reeglid. ei ole kahtlustki, et äh, kui me vaatame, kuidas sotsiaalõigusi ja tööõigust, äh, töötajate õigusi tõrjutakse, siis kõige rohkem saavad kannatada kõige nõrgemad. ja selles on süüdi Eurotsooni reeglid, aitäh! aitäh! härra Tšekovski tahaks küsida teie käest sinise kaardi küsimust, kas olete valmis vastu võtma? kas olete valmis äh, vastama küsimusele? ei ole. selge, siis läheme edasi. ja fraktsioonilise kuuluvuseta kolleegide hulgast eh, kolleeg Gemma, palun, teil on üks minut. president, l'adozione di politiche di sostegno. aitäh, lugupeetud eh, juhataja Äh, sissetulekutoetuse kavad, mille mitmed riigid on vastu võtnud, sealjuures äh, äh, ka Itaalia, on aidanud tegelikult kahandada vaesuse ähm, probleemi, kuid siiski on vaeseid ja sotsiaalselt tõrjutud isikuid liiga palju. kõige raskemalt saavad kannatada just kõige haavatavamad elanikkonnagrupid ja me peame rohkem tähelepanu pöörama ka neile, kes on puuetega. ÜRO konventsioon puuetega inimeste kohta on dokument, mille alusel või milles on öeldud, et kärpemeetmed toovad kaasa halva tagajärje inimväärikale elule. ja seetõttu tuleb sellised piirangud kaotada, selleks et just nimelt puuetega inimesed saaksid inimväärikalt elada. mina igal juhul soovin kindlameelselt kaitsta just neid huve sest puuetega inimesed, nagu ka kõik teised inimesed, tahavad elada väärikalt ja neil on selleks õigus. on võimalik olla puudega isik, kuid ikkagi väärikas. suur tänu, kolleeg Ratke, palun Rahvapartei nimel, üks minut juhataja, austatud kolleegid, kõigepealt äh, suur tänu raportöörile Äh, tehtud töö eest, äh, mis nüüd mandaadi alguses teeb väga selgeks, et ka järgmiseks viieks aastaks äh, peame me julgelt edasi sammuma sel samal teel, mida alustas härra Juncker viis aastat tagasi. minu fraktsioonis on töötukindlustuse instrumendi osas väga erinev positsioon minu enda delegatsioonis, Saksa delegatsioonis on selles osas ka kriitilised äh, hääled kuulda. ma ei hakka siin varjama, et äh, minu enda fraktsioonis äh, me oleme ka sealt edasiminevate instrumentide suhtes väga kriitilised, aga oleme põhimõtteliselt nõus täna, sellepärast et võitlus noorte töötuse vastu, võitlus ausate töökohtade ja vaesusevastane võitlus Euroopa Liidus on see, mis äh, Rahvaparteis on väga tähtis ja me hakkame siin detailide üle küll kähmlema aastate jooksul, äh, õige on, aga me põhimõttelise suuna üle kindlasti ei äh, hakka vaidlema ja see on selge. suur tänu, härra Ratke ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Kolmiini, palun. aitäh, lugupeetud juhataja. see raport, Yana Toomi raport on hea ja tõhus raport selles kirjeldatakse tööturu murettekitavaid ilminguid. ja selles räägitakse ka sellest, millised on keskmised tööhõive ja töötuse määrad. väga oluline on kasutada innovatiivseid meetmeid ja võidelda tõhusalt töötusega. Ursula von der Leyen on samuti öelnud, et äh, tema esimese saja ametis oldud päeva jooksul on see prioriteet. ta tahab leida raha selleks, et Euroopa Liit saaks ennast kindlustada äh, ja Euroopa Liidu ettevõtjad saaksid ennast kindlustada igasuguste väliste mõjude vastu, mis töötajaid kahjustavad Euroopa Liit ei ole ainult majanduslik liit, see peaks olema ikkagi selline liit, kus on sotsiaalpoliitika ja inimestel töökohad, aitäh! kolleeg Langen-Siipen Rohelise nimel, palun. austatud juhataja, austatud kolleegid, tere hommikust äh, on raporteid, mis tuleb õigel ajal, tuvastavad õigeid probleeme ning nõuavad äh, õiglast tegutsemist. raportöör Toomi raport on just üks selline õigeaegne ja õige temaatiline, suur aitäh teile, proua Toom, selle eest. oluline on inimeste probleeme esile tõsta, siin on Äh, tööhõive vallas struktuurseid puudujääke. Äh, raport äh, ütleb, et kõrvale jäetakse puudega inimesed, pikaajaline töötus, töötus räägivad siin väga selgelt, et ligipääs kaasatusele on Äh, inimõigus äh, kahe tuhande kümnendal aastal ÜRO konventsiooni me ratifitseerisime ning äh, raport tõstab kõiki neid asju esile. majanduspoliitika ja sotsiaalpoliitika Euroopa Liidus peavad käima käsikäes, eelarve sotsiaalteenuste jaoks peab olema piisav, suur tänu! aitäh! järgnevalt kolleeg Rail, palun! austatud juhataja, head kolleegid Euroopa on värviline ja mitmepalgeline ning see on äh, rahvusriikide regioon, regioonide tasandil väga erinev. peabki niimoodi olema. Äh, plaanimajandus äh, ja sotsialism ei ole mitte kunagi kusagile viinud, sellepärast me lükkame tagasi tööd, töötukindlustuse üleüldiselt, see peab olema regionaalne lahendus. ka Euroopa miinimumpalga lükkame tagasi Euroopa Äh, miinimumpalk viiks äh, konkurentsi äh, küsimusteni ning ka loomulikult lapsvaesuse vastu on vaja võidelda, aga kolm fondi selle jaoks juba olemas on, need ei ole mitte midagi kaasa toonud Gelsenkirchenis eh, minu eh, kodulinnas elavad kõige vaesemad lapsed kogu Saksamaa peale, mina ise ka olen seda väiksena kannatanud selle all, aga rahaga me neid probleeme ei lahenda, me saavutame hoopis mingisugused eh, valed alused, meil on vaja tööd, tööd, inimestel on vaja tööd ja niimoodi võideldakse vaesuse vastu. sotsiaalne ei ole see, kes jagab kamaluga raha teistele, vaid see, kes tööd teeb, aitäh. järgnevalt kolleeg Rafalska ECR-i nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. sotsiaalpoliitika ja äh, vastav strateegia lahendab mitmeid väljakutseid. meil on ju digitaalne üleminek, mis mõjutab ka tööturgu. Euroopa on viimase kümne aasta jooksul väga palju muutunud ja need, nende osakaal kes on vanemad kui kuuskümmend, nende osakaal suureneb kõikides liikmesriikides ja see tähendab seda, et me peame mõtlema, kuidas tagada neile inimestele hea tervis, aga me e, peame mõtlema ka sellele, et praegu on e, sündimusnäitajad väga väikesed, iive on väike. Euroopa Euroopa on või Euroopas on teatud elanikkonnarühmad marginaliseeritud, me peame parandama nende olukorda, peame parandama nende ligipääsu tervishoiuteenustele. ja meil on selleks vaja väga palju investeeringuid, aga lisaks tuleb mõelda ka sellele, mis juhtub töötajatega tööturul. millised on meie normid ja standardid ja ma tänan teid, volinik, teie koostöö eest, aitäh! suur tänu! proua Rüütedal Rahvapartei nimel. ei, siiski juhataja vabandab, äh, proua kol-, kolleeg Rondinelli, äh, kõigepealt on teil sõna üheks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja. selles raportis on tõesti kõik äh, öeldud siin öeldakse, et me vajame majanduspoliitikat ja sotsiaalpoliitikat, aga teises lõikes öeldakse, et komisjon peaks survestama liikmesriike selle abil, et annab neile riikide põhised soovitused. aga see on ju põhimõtteliselt äh, kärpekava, mis on lihtsalt rüütatud äh, uut, uude kuube. see on juba toonud kaasa halbu tagajärgi meie ühiskondades ja see ei ole vastuvõetav ei piisa sellest, et me räägime sellest, et peab olema miinimumpalk ja tuleb vähendada noorte töötust. kui me ei investeeri inimeste heaollu, siis ei äh, tähenda see jutt midagi siin on mitmeid muudatusettepanekuid, ka meie omi, millega arvestati, kuid siiski ei piisa neist, et väärata see neoliberaalne lähenemisviis. eurooplased on ju öelnud, et nad tahavad äh, kärpemeetmetest loobuda, nad tahavad solidaarsust ja rohkem, äh, rohkem võrdsust kõigile ja seetõttu jääb meie fraktsioon erapooletuks, sellepärast et see raport ei vasta Euroopa kodanike vajadustele, aitäh! suur tänu, kolleeg Rondinelli. nüüd äh, proua Schüttelal Rahvapartei nimel. suur aitäh, lugupeetud juhataja sotsiaalne sammas, sotsiaalõiguste sammas võeti vastu ja paljud tundsid muret, et mis nüüd edasi saab. Rootsis ütlesid sotsiaaldemokraadid väga selgelt, et sotsiaalne sammas peaks tähendama seda, et maksumaksjad maksavad kinni teiste riikide töötute probleemid et see ilmselt tähendab seda. ma arvan, et nad ei eksinudki väga palju, sest me räägime ju Euroopa süsteemist, millega tagatakse, et kõik saaksid äh, töötutoetust. rahvapartei fraktsioon on alati sellele vastu olnud, aga siin me nüüd mustvalgelt tõesti loeme, et Euroopal, õigemini sotsiaaldemokraatidel, on, on sellised ambitsioonid meie maksumaksjad peaksid kinni maksma teiste liikmesriikide puudujäägid, sest teiste liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemid ei ole piisavad, et kaitsta nende riikide kodanike õigusi. tegelikult peaks iga liikmesriik ikka suutma ise selle kinni maksta. suur tänu. kolleeg Agius Saliba sotsiaaldemokraatide nimel, palun. lugupeetud juhataja, tänan teid selles raportis viidatakse asjaolule, et majanduslikud tingimused Euroopa Liidus on praegu soodsad. samuti öeldakse siin seda, et tööhõive kasvab kogu aeg. aga siiski on olemas ju ka ebavõrdsus ja sissetulekud äh, vaeste ja jõukate inimeste vahel, äh, vaeste ja jõukate sissetulekud on väga erinevad. seega tuleb mõelda kuidas lahendada suured väljakutsed, milleks on töötajate elukvaliteet, palgatase ja nii edasi. ei piisa ju ainult sellest, et inimesel on olemas töökoht, vaid tagada tuleks ka see, et eh, inimene, kes töötab, eh, saab inimväärikalt elada ja tagada selle ka oma perekonnale. meil on vaja sellist tööturupoliitikat, mille abil parandatakse töötingimusi ja tagatakse õiglased kvaliteetsed töökohad kõigile eurooplastele. esimest korda on Euroopa Parlament selle raportiga nüüd äh, vastu võtmas äh, uusi, uusi õigusi, õigust äh, ennast nii-öelda digitaalselt lahti ühendada. kui me sellest rääkima hakkasime, siis oli õigus lahti ühenduda lihtsalt teoreetiline, nüüd on see muutumas reegliks ja ma tahaksin äh, paluda teie toetust sellele raportile ja meil oleks kindlasti vaja ka uut sotsiaalfondi, millega võidelda pikaajalise töötusega Euroopas, aitäh! suur tänu! ECR-i nimel palun Turis Nikolosonova, üheks minutiks palun. Uh, aitäh! lugupeetud kolleegid, me peaksime lõpetama jutu sellest, kui palju on tööhõive paranenud ja mõtlema sellele, mis on murettekitav. statistika ütleb, et me ei ole valmis tegelema vananeva elanikkonnaga, eh, kliimaprobleemide või digitaalse üleminekuga, aga kõigel sellel on oma hind ja me ei saa seda kinni maksta lihtsalt nii, et me suurendame fondide rahastust. OECD ütleb et, et seitseteist protsenti Euroopa Liidu töökohtadest ilmselt eh, kaovad või muutuvad, sellepärast et äh, meil on ka robotid ja automatiseerimine. näiteks äh, Soomes puudutab see kümmet protsenti töökohtadest, aga Slovakkias, minu riigis, kolmekümmend kolme protsenti samas ei ole väga suurel osal eurooplastelt üldse äh, digitaalseid oskusi ja digitaalne üleminek mõjutab neid, kes nad on ka kõige nõrgemad, kõige rohkem. mida on siis vaja teha, et tagada innovatiivsus, äh, tootlikkus ja sotsiaalsed õigused, mis on kõik omavahel ühendatud teemad? sotsiaalne Euroopa lööb õitsele ainult siis, kui meie tööhõivepoliitika seda võimaldab. meil on äh, samad eesmärgid ja seetõttu peaksime lõpetama selle, et võtame otsuseid vastu ainult poliitilise ideoloogia põhjal. me peaksime oma poliitikat kujundama ainult olemasolevate andmete põhjal, aitäh! suur tänu! kolleeg Stehhovski Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, kõigepealt ma tänan proua Yana Toomi selle raporti eest. ma arvan, et kui me seda raportit vaatame, siis üldiselt võiks öelda, vähemalt mina arvan nii, et äh, tegemist on väga kvaliteetse tööga. küll aga tahaksin ma ühe küsimuse siiski tõstatada ja see puudutab äh, esimest punkti. Yana Toom ütleb siin, et tema tahaks äh, sisse tuua uue finantsinstrumendi, millega lahendatakse pikaajaliste töötute probleem aga meil on ju olemas juba globaliseerumisega kohanemise fond. kust me peaksime saama raha selle uue instrumendi jaoks? siis on meil juba kaks instrumenti, mis on tegelikult Äh, meil on juba olemas kaks instrumenti, mis töötavad hästi, nüüd me tahame võtta vastu midagi uut, mis ju äh, vähendab äh, nende esimeste instrumentide mõju ja ei muuda Euroopat mitte lihtsamaks, vaid veelgi keerulisemaks. me loome midagi sellist, mis hakkab konkureerima olemasolevate fondidega. ma arvan, et nii seda probleemi ei lahenda ja seetõttu ei saa ma seda punkti toetada, kuigi kogu raportit toetan. suur tänu, hea kolleeg, nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde ja alustame Rahvapartei nimel kolleeg Kanfiga. suur aitäh, lugupeetud juhataja. ma toetan seda raportit. kuigi siin on ka vastuolulisi aspekte. ma arvan, et see vastuoluline ettepanek nõuab et koda seda kõigepealt arutaks, sest erinevatel liikmesriikidel ja ka fraktsioonidel on siin erinevad äh, seisukohad, sest neil on erinevad huvid. selles raportis rõhutatakse seda, et tuleb tähelepanu pöörata kõige haavatavamatele isikutele ja nendele riikidele, kus on kõige rohkem probleeme raportis räägitakse, et me peame tegelema riskidega, mis praegu tööturul on mina olen Bulgaaria saadik, Bulgaarias on äh, sissetulekud väikesed ja meil on väga palju nii-öelda haavatavaid või nõrku isikuid. ma loodan, et äh, me selle raporti vastu võtame ja lahendused kiiresti jõustuvad. kuue nimel kolleeg Valis, palun. suur aitäh, juhataja sotsiaalpoliitikad peaksid olema sama olulised äh, kui äh, Euroopa Liidu muud poliitikad, kuid tegelikult on seda raske uskuda, sellepärast et eelarves on äh, nüüd suurenenud kaitsekulutused viiesaja üheksakümnelt miljonilt kolmeteistkümne miljardini ehk kahekümne kahekordselt. miks on kaitsepoliitika Euroopale nii oluline? miks ei aita selle, ei aidata sellega teisi sektoreid, miks me peaksime subsideerima relvatööstust? inimesed ütlevad, et meil on vaja rohkem julgeolekut, aga see ei tähenda relvatööstuse toetamist, vaid seda, et neil oleks enda kodus julgem elada, et nad tunneksid ennast turvaliselt, et neil oleks piisav sissetulek, piisav palk, et neil oleks võimalik kasutada taskukohaseid tervishoiuteenuseid, see on see julgeolek, mis neile muret teeb. jah, võib-olla terrorism ohustab meid ka, aga võib-olla siis äh, tõkestaks relvade eksporti Euroopast, võib-olla Euroopa Liidu riigid ei peaks relvi müüma terroristlikele riikidele ja aitama destabiliseerida muid maailma nurki. see on meie probleem, mitte ei ole vaja toetada relvatööstust, tänan teid. suur aitäh äh, head kolleegid, me püüame inimesi võtta võimalikult palju kõnelema, nii et äh, meil ei ole aega esitada siin, äh, siin see kaardik küsimusi, äh, härra Stefovski, aga järgmine kord. üheks minutiks, palun, järgmine kolleeg. S&D. Thank you, madam president. Over the next. suur tänu teile, juhataja. järgmise viie aasta jooksul tuleb Euroopa tulevik üles ehitada progressiivsele platvormile, mis võtab nii majandus- kui sotsiaalküsimusi arvesse, ilma sellise platvormita eh, on endiselt erisused ja diskrimineerimine nii tööturul kui ka eh, palkade osas. Eh, kindlasti on ebavõrdsust vaja vähendada, eriti just väiksemate palkadega inimeste hulgas, äh, uus tööstusrevolutsioon ning ka äh, pensionilõhed ja palgalõhed tuleb ületada. Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas on äh, sotsiaaldemokraatide projekt ja sellel õigussambal on võimalik nüüd ajalooline edusamm teha, nimelt säästliku majanduskasvu jaoks peame me investeerima inimestesse, need kaks on omavahel seotud ning kui me sellest aru ei saa, siis ei saa me ka suurtest ebavõrdsustest üle, mis tänasel päeval kahjuks reaalsus on. Fahren... suur tänu, järgnevalt üheks minutiks kolleeg Tomatšitš. ECR e fraktsiooni nimel. suur tänu teile, proua juhataja. Horvaatia valitsus on väga ambitsioonikate plaanidega äh, euroalale liitumise suhtes. mina neid ambitsioonikaid plaane ei jaga, minu arust ei ole aeg selleks küps. Horvaatia ei ole Euroopa standardite kohane ning meie ees on äh, järjekordne majanduslangus. mõningad regioonid äh, Euroopas Äh, endiselt kannatavad pikaajalise töötuse ning äh, ka väljarände käes. see ongi just Horvaatia probleem. ma arvan, et äh, meil on vaja rääkida maksustamisest selleks, et investeerida näiteks taristusse ja muusse. maksumaksja raha kulutamine sotsiaalmeetmetele ei too tulemusi. inimesed tahavad väärikalt omale elatist teenida suur tänu, järgnevalt äh, äh, kolleeg Kalli Kuue nimel. suur tänu teile, juhataja, meie räägime siin äh, majandus- ja sotsiaalpoliitikatest euroalas ning äh, ma tahaksin viidata komisjoni eelnevale Euroopa poolaasta raportile Iirimaa kohta. siin on nähtud äh, Äh, tööhõivet positiivses äh, valguses, aga transiittöö, äh, erinevad ebastabiilsed lepingud ning nulltunnilepingud on kõik need, mis ei vii kindlasti sotsiaalkaitsele kuidagi lähemale ning inimeste ebavõrdsus suureneb. tõsiseid sotsiaalseid probleeme siin on aga me ei näe praegu siin äh, seda, et äh, poliitiliselt kuidagi selle küsimusega tegeletakse. Äh, maailm on muutunud, tööstus ja töösuhted on muutunud ning väga suur lõhe on nende kahe vahel, Euroopa Liidu institutsioonide struktuuride vahel ning tänase töömaailma vahel, me ei suuda sellega toime tulla. ja isegi, kui liikmesriik püüab seda teha, siis äh, pannakse fiskaalsed piirangud äh, peale, mis aluslepingut äh, kohaselt võimaldatud on. nii et põhimõtteline ebavõrdsus on neoliberalismi ja uue maailma see sisse kirjutatud. järgnevalt proua Nikolai Vallus üheks minutiks. vabandust, härra kolleeg. komisjon on liikmesriikidele ette kirjutanud üht koma teist, aga tulemuseks on see, et sotsiaalne ebavõrdsus suureneb, sotsiaalkindlustussüsteemi kasutatakse ära ja me näeme, et ametiühingute tegevust piiratakse väga oluliselt, näiteks õigus streikida äh, on tihti riivatud. sisse on vaja viia miinimumpalga nõue ja tundub praegu, et tänased õigusaktid harmoneeritakse, aga seda väiksemate standardite poole. rohkem kui sada miljonit vaest elab täna eh, Euroopas rohkem kui viiskümmend miljonit töötut ning need töökohad, mis eh, luuakse, eh, on osaajaga töökohad peaaegu kolmekümne protsendi ulatuses. see on meie tööhõivepoliitika tulemus Euroopa Liidus täna Äh, aga liikmesriigid võib-olla tahaksid teistsugust poliitikat järgida. Äh, põhimõtteliselt näitab see seda, et kapitalism on kriisis ja siin on vaja kindlasti võidelda, võidelda töövõtja õiguste eest, äh, kollektiivlepingute eest, mis võimaldaks väärikat sissetulekut ja äraelamist ning sotsiaalset kaidet ja liikmesriigid peavad vastutuse võtma, võtma. järgnevalt saab volinik Tyson Eh, taas sõna selleks, et võtta meie debatt kokku. Teil on sõna. Uh, suur tänu, proua juhataja. hea raportöör, head variraportöörid, austatud parlamendiliikmed, kallid kolleegid ja kallid sõbrad suur tänu teile selle äärmiselt konservat-, <laughs> konstruktiivse ja rikkaliku arutelu eest. ja ma tänan teid kommentaaride eest, annan need edasi ka minu järeltulijatele see tänane arutelu näitas, et oleme kõik ühiselt pühendunud sotsiaalsele Euroopale ning äh, meie jaoks on endiselt äh, tähtsaks eesmärgiks sotsiaalne turumajandus. sotsiaalne äh, progress ning majanduskasv on ühe medali kaks külge, mis ainult tugevdavad teineteist. see põhimõte peab juhtima kogu meie tööd ka tulevikus. head parlamendiliikmed, tänane arutelu on minu jaoks erilise tähtsusega ka ühel teisel põhjusel, see on minu viimane arutelu volinikuna ja see annab mulle võimaluse teid tänada. suur aitäh hea koostöö eest. loomulikult ma ei oodanudki midagi muud, ma olen ka ise olnud Euroopa Parlamendi liige üle kahekümne aasta viimasel viiel aastal tegime koostööd, konstruktiivselt koostööd, sõbralikku koostööd ja meie jaoks olid Euroopa inimeste huvid alati esikohal viimastel nädalatel ja kuudel olen saanud komplimente, lausa palju komplimente selle kohta, et Euroopa Liit on muutunud sotsiaalsemaks ja inimestele suunatumaks. ma alati vastan neile, et need komplimendid äh, ei ole mõeldud minule, neid tuleb anda edasi ja jagaksingi neid komplimente teiega, sellepärast et head tulemused on ausa ning hea institutsioonide vahelise dialoogi ning jagatud kohustuste tulemus ja need tulemused ongi ju see, mille pärast me avalikku ellu läksime. me tahame midagi teha inimeste heaks ning anda oma osa selleks, et meil oleks dünaamiline, kaasav ja õiglane ühiskond ning majandus. olen kolmkümmend aastat töötanud avalikus teenistuses ning ma olen väga uhke selle üle, mida me oleme saavutanud ning mul on palju lootusi selle suhtes, mis on tulekul ärge saage minust valesti aru, väljakutseid on palju, olulisi väljakutseid, me just rääkisime nendest ja üleminekud ei toimu automaatselt aga uue komisjoni ametisse asuva presidendi suunised, proua von der Leyeni suunised näitavad, et meie järeltulijad jätkavad ülesehitustööd lähtuvalt sellest, mida meie oleme ühiselt oma ühistest väärtustest lähtuvalt ehitanud. soovin teile konstruktiivseid tööaastaid ning äh, võite olla kindlad, et mina olen alati teie liitlane teie töös sotsiaalse Euroopa nimel, aitäh! suur tänu, proua volinik, te kuulsite aplausi, parlament tänab ka teid koostöö eest viimasel viie aasta jooksul. ja nüüd arutelu lõpetuseks Äh, kui me räägime nüüd tööhõivest ja sotsiaalpoliitikatest euroalal, anname nüüd siis lõpetuseks sõna veel ka raportöör Toomile, palun. Uh... suur tänu. aitäh kõigile selle äärmiselt viljaka arutelu eest ja mu mul oli soe tunne suu, südames, kui kuulsin, kuidas variraportöörid tänasid mind suurepärase töö eest, mina teeksin sedasama, tahaksin tänada variraportööre nende suurepärase koostöö eest ning olen nõus proua Tysoniga, et see on tõesti suur sotsiaalne muutus ka meie kojas ning see teadmine teeb, annab hea tunde. tahaksin öelda kõigile neile, kes ei kavatse seda raportit toetada, sellepärast et leitakse, et see on ambitsioonikas või et see siis ei ole piisavalt ambitsioonikas, võib-olla siis kaaluge natuke seda asja välja, mõelge selle peale, et kõik, mida me siin kojas teeme, alati on tegemist kompromissiga ning üheski kompromissis ei ole kõik sajaprotsendiliselt rahul ja kui ma töötasin selle raporti kallal, siis eh, nii nagu iga parlamendiliige, lähtusime me võtmesõnadest, minu jaoks olid need eh, tööturg, eh, tööpuudus, naised tööturul, naised, vanurite kohtlemine tööturul, etnilised rühmad, digitaliseerimine, automatiseerimine, töötajate õigused, platvormitöötajate õigused, kliimamuutus, vaesuse vähendamine, tervishoiusüsteemid, vaimne tervis ja eile ütles mulle keegi, sinu äh, raport on nagu jõulupuu. Äh, kõige heaga kõige halva vastu, seda ei saa lihtsalt ellu viia, jah, ma äh, olen nõus, see on jõulupuu, aga see on probleemide jõulupuu, millega me silmitsi seisame, palun pingutage natuke, et me saaksime need probleemid lahendatud. suur tänu ja sellega me oleme üheskoos tõepoolest äärmiselt täpselt äh, lõpetanud aruelu just ette nähtud ajal, sellega äh, on siis lõppenud meie arutelu ja me jätkame hääletustega kell üksteist kolmkümmend, palun äh, ärge unustage oma ähm, hääletuskaarte.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 kolleege ja kolleegi. kallid kolleegid. kolleege ja kolleegi, kolleegid, palun võtke istet Buongiorno a tutti. tere hommikust kõigile. ma tahaksin öelda. Buongiorno, vorrei ricord-. tere hommikust kõigile. Teie äh, lahkel loal tuletaksin teile meelde, et täna tähistame Euroopa ja maailma surmanuhtluse vastase võitluse päeva me elame maailmas, kus väärtused ning inimõigused muutuvad suhtelisemaks. aga surmanuhtlus jääb endiselt solvanguks inimväärikusele ning sellega ei saa mitte kuidagi leppida, mitte üheski olukorras. sel aastal tähistame ise äranis surmanuhtluse vastase võitluse päeva, mõeldes nendele lastele, kelle vanematele on määratud surmanuhtlus riigi poolt toime pandud äh, surmanuhtlus ei saa kunagi tähendada tõelist õiglust. ja ähm, mõelgem selle trauma peale, mis tabab neid lapsi ja sellepärast rohkem kui kunagi varem on meie parlament otsustanud võidelda inimväärikuse eest nii nagu meie aluslepingud seda sätestavad. meie anname kõik endast olenema, et saabuks päev, kui kõik riigid maailmas on tühistanud surmanuhtluse. me peame seda pakkuma meie tulevastele põlvkondadele ja meile endile. ja ma olen veendunud, et kogu parlament on minuga nõus. aitäh! Dear colleagues, we now come to the votes for today. kallid kolleegid, tänane hääletus. alustame siis äh, kiireloomulise menetluse taotlusega, mille on esitanud äh, transpordikomisjon ja turismikomisjon. kas keegi soovib seda ettepanekut toetada ning selle nimel sõna võtta? ei. kas keegi soovib sõna võtta selle ettepaneku vastu? ka keegi, seda ei, ei soovi keegi. sellisel juhul, kes on äh, selle taotluse poolt, kes on vastu? erapooletud? sellisel juhul vastu võetud. Läheme edasi. proua härra Lopes Aguilari raport. Eurojusti ja Serbia koostööleping. hääletame nimeliselt, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud, aitäh teile. ja järgmisena härra John Howardi raport paranduseelarve projekt number neli, kaks tuhat üheksateist ja kõigepealt muudatusettepanekud üks kuni üksteist ja kolmteist kuni kuusteist. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, aitäh. järgmisena muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, suur tänu. nüüd hääletame resolutsiooni projekti tervikuna ja nimeline hääletus. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd annan sõna proua Tupur Lainenile nõukogu eesistuja nimel, palun. austatud juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlament võttis vastu just muudatused nõukogu seisukohale paranduseelarve projekti kohta number neli kaks tuhat üheksateist, mis käsitleb kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet meie kahe institutsiooni seisukohad on olnud erinevad seoses paranduseelarve projektiga number neli kaks tuhat üheksateist, mille kohta tegi ettepaneku komisjon. mina olen äh, nõukogu eesistuja ja olen nõus, et Euroopa Parlamendi president kutsub kokku lepituskomisjoni, nagu nõuab punkt seitse artiklis kolmsada neliteist Euroopa äh, Liidu toimimise lepingust. aitäh! ja nüüd parlament kutsub kokku lepituskomisjoni. ja teine raport härra Howardilt, nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatus. ja järgmine, järgmine hääletus, vastuväide kodukorra artikli sada kaksteist alusel toimeained, sealhulgas lümioksasiin nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine, vastuväide kodukorra artikli sada kaksteist alusel nimeline hääletus hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja järgmisena, järgmine vastuväide. maisi küsimus, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine vastuväide ja sojauba. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine vastuväide jällegi maisi kohta, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. Läheme edasi. välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon viie fraktsiooni resolutsiooni ettepanekud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kontrollime, kui soovite. elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? vastu. kes jääb erapooletuks? vastu võetud. muudatusettepanek neliteist. sama nagu esimese puhul, aga kontrollime, kui soovite. elektrooniline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, vabandust, vabandust, üks jäi vahele. neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kolm, me ei kontrolli iga kord, iga kord on tulemus sama äh, poolt ja vastuhääled, me ei hakka iga kord kontrollima, olgu, kontrollime kolmandat korda seda, kolmandat korda elektrooniline hääletus algas neliteist, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. ja siit on tegelikult väga hästi näha, mis see tulemus on. nimeline hääletus, muudatusettepanek kolm, hääletus algas hääletus lõppes. poolt. vastu võetud muudatusettepanekud üks ja kaheksa, kes on poolt? vastu mm,? erapooletud? ja siin tahaksin mina kontrollida seda elektroonilise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu. tagasi lükatud. ja hääletame lõiget kümme, originaalteksti nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. poolt. ja muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud vastu võetud, aga tahaksin kontrollida. hääletus algas. hääletus lõppes. jah. ja nüüd lõige kakskümmend üks nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kolmkümmend viis, algtekst, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist D, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu. erapooletud hmm.? väga paljud ei osalenud selles hääletuses, kordame hääletust, muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame resolutsiooni ettepanekut tervikuna, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud, suur tänu teile. ja siis mitmeaastane finantsraamistik, nelja fraktsiooni resolutsiooni ettepanek ning alustame muudatusettepanekuga number üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. ja nüüd lõige neli algtekstis kahes osas. nimeline hääletus algas hääletus lõppes. ja teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige viis algtekstis nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitse, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kümme nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek viisteist nimeline hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist nimeline hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, suur tänu teile. ja nüüd siis eh, proua Toomi raport ja kõigepealt muudatusettepanek üks, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõige üks kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame siis äh, tööhõivekomisjoni resolutsiooni üle tervikuna, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud, suur tänu teile. ja varsti asume hääletuste selgituste juurde ja palun, kes soovivad lahkuda, palun lahkuge ruumist vaikselt. Will you please move out of the plenary if palun lahkuge täiskogu saalist, kui te ei soovi oma hääletust selgitada või kuulata kolleege, kes soovivad seda teha. aitäh teile! kui te ei soovi osaleda hääletuste selgitamises, siis palun lahkuge saalist. teised tahavad oma tööd jätkata. aitäh! Okay, so those are still in the room, would you please at least keep it Need, kes on veel saalis, palun olge vaikselt, et me saaksime hääletada. ja ma paluksin härra Hammond Churchill anda märku, kas ta on siin saalis, sellepärast et me ei leia teda praegu. ja me tahame siis rääkida geneetiliselt modifitseeritud maisile esitatud vastuväitest lähtuvalt artiklist sada kaksteist. ja, aga teda ei ole kohal, härra Tertšinov, kolleeg Boltšak, teil on sõna. suur tänu, president. ma ei ole päris kindel, kas võtta kuidas otsustada selle teema puhul, aga lõpuks otsustasin vastu hääletada. mina isiklikult ei ole vastu geneetiliselt muundatud toiduainetele, sealhulgas sojaubadele, kui peetakse kinni rangetest nõuetest ja meil on Euroopa Liidus üpris ranged nõuded toiduohutuse, inimtervise osas ja kõik peavad neist nõuetest kinni pidama, see on väga oluline kui Euroopa Liitu imporditakse kolmandatest riikidest maisi, siis on oluline, et ka sellised äh, toiduained oleksid ohutud. mina olen aga arvamusel, et on õige selline lähenemine, kõigile kehtivad ühesugused reeglid. millega ma ka ei nõus ole, on see, et maisi imporditakse näiteks Lõuna-Ameerikast, sellistest piirkondadest, Ähm, mis, äh, kus äh, siis äh, raadatakse metsa, et ähm, kasvatada neid taimi. aitäh, järgmiseks lähme vastuväite juurde kodukorra artikli sada kaksteist alusel geneetiliselt muudetud sojauba ja sõna saab ähm, kolleeg Aguilar, palun. suur tänu, president mina hääletasin nende kolme vastuväite vastu, vastu mis puudutavad geneetiliselt muundatud äh, organismide kasutamist ja seda järgmisel põhjusel. siin ei ole toetud, need vastused ei toetu mitte äh, teaduslikele tõenditele, vaid lihtsalt eelarvamustele. EFSA jõudis oma analüüsis tulemusele, et need toiduained on täpselt sama ohutud kui tavalised toiduained meil on teaduslik äh, konsensus, et see nii on. nii et äh, komisjoni täiesti õigustatult andis nende kasutamiseks loa ja parlament ei tohiks sellele vastuollu ilma igasuguste teaduslike väidete. aitäh, kolleeg Põltšak, järgmiseks. suur tänu, president. eelmises sõnavõtus puudutasin geneetiliselt muundatud organisme toiduainetes olen arvamusel, et Euroopa Liidus kehtivad reeglid on head, nad on piisavalt ranged, nad toimivad ja põhinevad teaduslikel tõenditel ja sellepärast hääletasingi vastu. kuid minu meelest on oluline see, kuidas neid toiduaineid mõnedes kolmandates riikides kasvatatakse, konkreetselt näiteks Brasiilias. seal soovitakse selliseid äh, toiduaineid üha rohkem kasvatada ja see viib selleni, et talunikud on sunnitud raiuma maha vihmametsi. Euroopa Liit omakorda kritiseerib seda ja sellepärast ma sooviksin, et meil oleks selline poliitika, mis ühest küljest reguleerib mõistlikult GMO teemat ja teisalt tegeleb ka jätkusuutliku metsamajandusega, nüüd me peaksime siin olema ettevaatlikud. aitäh, järgmiseks hääletuse ehm, selgitused, mis puudub resolutsiooni välisriikide sekkumise kohta valimistesse. kõigepealt äh, on sõna kolleeg Strugariul, kui ta kohal on. jah, ta on kohal. aitäh, jätkan rumeenia keeles, ütleb kõneleja desinformatsioonijuhtumite arv ning äh, Vene häkkerite rünnakute arv on äh, lühikese aja jooksul kahekordistunud. Kreml on loonud tõelise desinformatsioonivabriku. Rumeenia ajakirjanikud on avastanud, et riiklikul pressiagentuuril on juba viis klooni äh, veebilehekülge ning äh, Facebookis on kaksteist miljonit või isegi kakskümmend miljonit äh, libakontot. nüüd tuleb midagi ette võtta selle propaganda ja desinformatsioonikampaania vastu, me peame selle võtma prioriteediks ja rohkem ära tegema selleks on meil vaja vastavaid äh, alalisi struktuure ning meil on vaja selget äh, kava, kuidas võidelda desinformatsiooni vastu ning äh, hoida meie elanikke kursis tegelike faktidega. aitäh, järgmisena on sõna kolleeg Meel Pardal. aitäh, mina esindan Lätit, muidugi hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest kõik Euroopa liikmesriigid, eriti need, kes äh, asuvad Euroopa välispiirides, välispiiridel, peavad pidevalt tegelema sellise sekkumisega valimistesse ja desinformatsiooniga. Venemaa soovib luua ühtse kultuurilise äh, ruumi oma lähiriikides, sealhulgas Balti riikides, juba aastast kaks tuhat kuusteist Läti rakendab äh, Mm, kava just nimelt sellise desinformatsiooniga võitlemiseks. mina tahaksin aga rõhutada, on väga oluline selle teemaga tegeleda terviklikult ning me peame tegelema ka ennetusega ja keskenduma just neile teemadele, mis on demokraatia säilitamiseks olulised ja seda mitte ainult valimisaastatel. see tähendab, et meil peab olema tugevam äh, Äh, tugevamat rahvusringhäälingut, mis on äh, valitsuse poolt toetatud, aga samuti ka näiteks piirkondlikud meediakanalid. samuti on oluline mõelda sellele, millised on muud äh, usaldusväärsed infoallikad. ja kui jälle katkestatakse, palun et ma sõnavõtu nüüd kiirelt lõpetaksite, ütleb juhataja nüüd enn-, praegu samal ajal, kui toimub meie täiskogu koht. jah, teil on veel üks, üks lause, ütleb juhataja. niisiis, praegu samal ajal meie koosolek toimub Euroopa Majas konverents kõigi liikmesriikide entsüklopeedia kirjanduste esindajad on seal ja konverents on siis pühendatud selle mõttele, et et tuleb vaadata üle entsüklopeediat ka selle pilguga, et need aitaksid kaasa demokraatia säilitamisele Euroopas. järgmiseks Kalle Põllas. aitäh, president, ma hääletasin vastu, minu meelest see on täielik farss, seal öeldakse, et äh, Venemaa, Hiina, äh, Tšiili ja teised riigid levitavad desinformatsiooni ja toetavad Euroopa vastaseid äh, hääli, kuid meil ei ole mitte ühtegi tõendit, et see tõesti nüüd toimub, unikuine komisjoni raport ütleb ka selgelt välja, et tegelikult on tegemist Äh, selle näol ka meie desinformatsioonikampaania kolmandate riikide vastus on osa NATO pikaajalisest plaanist. teise maailmasõja lõpu saadik on on äh, üritatud äh, nelikümmend demokraatlikult vali-, valitud valitsust riigipöörde abil maha võtta Euroopa Liidu ja USA kehtestatud sanktsioonid Krimmi, Põhja-Korea ja teiste riikide vastu on on relv, mida kasutatakse nende riikide kodanike vastu, tihtipeale nad muudavad oma poliitilisi vaateid just selle surve pärast ja see on kõige hullem sekkumine. ja nii aitäh, järgmisena kolleeg Mariani, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, hääletasin selle teksti vastu, sellepärast et tegelikult nagu ütles äh, eelkõneleja, ei ole tegelikult mitte mingisuguseid tõendeid, on ainult süüdistused äh, ja kõik need, kes on peavoolu arvamuse vastu äh, ja äh, on Euroopa Liisu, kes ei taha kogu aeg Euroopa Liitu ülistada, siis nemad kannatavad. tegelikult me näeme, et äh, seda on su-, see on suunatud kahe-kolme riigi vastu ja äh, seniseni ei ole olnud mitte mingisugust neid tõendeid meil valeinfo kohta ka Venemaa suunalt ja Prantsusmaa ainukene valeinfo on seoses Süüria, Süüriaga, mida riigimeedia tegelikult äh, äh, levitas ja äh, ja leiutati ma ei tea mida, mis osutus paar kuud hiljem tegelikult valeks, nii et valeuudiste, libauudiste osas ei ole meil palju kellelegi midagi ette kirjutada ega õpetada. aitäh, järgmisena härra Hukk, aitäh asepresident, tõesti, meie valimiste jaoks on väga tähtis, et neid ei puudutaks ja näiteks Ühendkuningriigi raporti puhul võime öelda, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta referendumil ei saa välistada äh, võõrmõjutust. Äh, valeinfot levitab näiteks ka Venemaa ja Ühendkuningriigis meie parti, parteide rahastamises on ka väga suured augud, eraisikud ja ettevõtted võivad parteidele raha annetada, mitte ainult Ühendkuningriigi ettevõtted, vaid ka välisettevõtted, nii et ei ole tegelikult mitte mingit võimalust kontrollida, et see raha tuleb välisriigist või mõnelt välisvalitsuselt. nii et äh, väga paljud, äh, kes kontrollivad meil toimuvat, äh, neid inimesi tegelikult ei ole palju ja me ei tea, kus nad on, et me kõik peame tegema koostööd selleks, et seda välismõjutust vähendada. aitäh, järgmisena kolleeg Robert, palun sellel nädalal on olnud õudseid sündmusi nii Euroopas kui ka väljaspool ja see kõik meenutab meile, et ajad muutuvad ja väga tähtis on ka see, millised arvamused on normaliseeritud, see, mis oli enne öeldamatu, seda võib nüüd öelda, enne mis oli mõeldamatu, seda nüüd mõeldakse. viha äh, rahastamine tuleb vahele Euroopa Liidust, meie enda oligarhidelt, aga üha rohkem tuleb ka välisallikatest meil on vaja julgeid äh, reegleid äh, valimiste rahastamiseks, aga me peame ka põhjustega tegelema. see, et meil on siin üha rohkem äh, lõhesid ühiskonnas, meil on vaja ka jõulisi rahvusvahelisi vahendeid selleks, et võidelda võõrsekkumise vastu. ma kirjutasin alla sellele resolutsioonile ja hääletasin selle poolt, sellepärast et Euroopa Liit peaks põhinema sõpruse poliitikal, me peame Lõuna-Euroopa ähm, rahva südameid rahustama selleks, et äh, rahu ja võrdsuse äh, sõnum jõuaks kohale ja vendade-õdede vaheliseks kommunikatsiooniks on see ka tähtis, aga peale selle peame ka äh, vähendama ka agressiooni hääli. aitäh, järgmisena härra Moraes, palun. aitäh, president tahtsin välja tuua seda, et me ei tohiks olla Äh, rahul saavutatuga välisriikide sekkumise puhul meie valimistesse. me palusime kokku kutsuda uurimiskomisjoni ja kahjuks täna lükati see napilt tagasi, mul on väga kahju selle üle, kolleegid on äh, rääkinud siin tõesti väga selgetest tõenditest äh, ja seda oleks vaja analüüsida. me tahtsime just seda ka teha, et see, mida me teeme, põhineks faktidel ja et me arvestaksime demokraatlikku tahte võitega nii liikmesriikides kui ka äh, piiriülestel valimistel see on väga tähtis küsimus, kuna üha rohkem on meil desinformatsiooni valimistel ja üha rohkem sekkutakse valimistesse. hoolimata sellest, et meil ei ole erikomisjoni, nüüd tuleb siiski hoolitseda sellest, et see koda, libekomisjon äh, on alustanud juba tööd äh, selles küsimuses, me jätkame seda, me ei istu käed rüpes äh, ja ei oota lihtsalt aitäh, viimased kaks kõnelejat, ma ei kuulnud teid väga hästi, ma ei tea, kas te rääkige kõvemini või äkki tehnikud saavad siin natukene häält tugevamaks keerata. aitäh, järgmisena härra Laar, palun. aitäh, president, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, aga on üks punkt, mille ma tahaksin välja tuua oma kolleegidele. kui me räägime siin välismõjust, siis me peaksime olema väga ettevaatlikud, et me eh, pöörduksime just tõesti nende poole, eh, nagu näiteks riigid ja mitteriiklikud ühendused kolmandatest riikidest, mitte üksikisikud. miks ma seda ütlen? seda sellepärast, et meil on selline sallimatuse kliima kogu maailmas, ka Euroopas. mina olen välismaalane oma koduriigis, riigis, mida ma esindan siin parlamendis, me kõik oleme kuskil välismaalased, tööd aga vahel kasutatakse seda välismaalase sõna pejoratiivselt, toon teile ühe näite. näiteks praegu Briti parlamendis oleme me praegusel hetkel vastu võtma seadus, millega oleks võimalik hääletusõigus tagada kõikidele, kes elavad äh, Šotimaal, me tõesti peaksime hoolitsema demokraatlike väärtuste levimise eest ja et inimesed saaksid valida ükskõik, kas nad on kohapeal välismaalased või mitte aitäh, järgmisena proua Šoidrova, palun. aitäh, kallid kolleegid minu arvates on see resolutsioon ja see arutelu välisriikide sekkumise kohta valimistesse ja desinformatsiooni riiklikes ja üle-euroopalistes demokraatlikes protsessides väga tähtsaks. ja sellepärast ma toetasin seda. väga tähtis on ka see osa, kus kutsutakse komisjoni üles rohkem toetust äh, tagama äh, Ida Stratkomi rühmale. Äh, see rühm tegeleb äh, just võitlusega desinformatsiooni vastu Euroopas ja mul on väga hea meel, et parlament seda resolutsiooni toetas. aitäh, järgmisena kolleeg Fox, palun ma hääletasin selle resolutsiooni po-, vastu. kõnelejalt kadus mikrofon. siin öeldakse, et Te tegelikult ei teadnud, mille üle te hääletasite, teil ei ole mitte mingit äh, alust alustada, siin on liiga palju desinformatsiooni levitatud siin parlamendis, siin on just Ühendkuningriigi vastu väga palju viha õhutatud, võin teile öelda, et Brexiti poolt hääletajad ei hääletanud mingite Vene bottide või Facebooki pärast, vaid sellepärast, et me usume suveräänsusesse, tahan oma Euroopa kolleege hoiatada, kui te räägite siin sekkumisest äh, Euroopa Parlamendi valimistesse, Euroopa Euroopa Liit kahjuks rikub, sekkub riikide valimistesse ja referendumisse. Iirimaal, Prantsusmaal, Taanis ütlesite, et te hääletasite valesti, hääletage uuesti, uuesti, uuesti, uuesti, kuni te hääletate nii, nagu meile sobib. ja kõige hullem on nüüd see resolutsioon, kus nüüd ähm, Äh, räägitakse veelgi rohkemast sekkumisest, nii et äh, just sellepärast ei oleks vaja siin hakata lihtsalt hääletusi enda jaoks äh, kohastama, nii nagu sobib. aitäh, järgmisena kolleeg Štanoka, palun. aitäh, ma hääletasin selle resolutsiooni vastu peame tugevdama demokraatlikke protsesse, aga mitte nende vahenditega, mis siin välja pakutakse, nagu näiteks Euroopa Liidu idastratkomi alaliseks muutmine eh, on väga vale ja siin leidakse ka õigustusi Äh, sellele, miks meil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal on kaks korda nii palju desinformatsioonijuhtumeid kui aasta varem. aga tegelikult põhjus on, aga ja öeldakse, et tegelikus põhjuseks on see, et Stratkomi eelarvet äh, suurendati kaks korda, mida suurem on nõudlus, seda suurem on pakkumine siin on väga palju äh, võltsuudiseid levitatud, nagu näiteks, et Vene televisioon äh, kus oli uudis, et laste ees ei tohiks loomi toiduks valmistada, see olevat ka olnud võltsuudis. niimoodi võib igasugust kriitikat nimetada võltsuudiseks. kas see on see, millele me kavatseme nüüd hakata miljoneid eurosid kulutama? aitäh, järgmisena kolleeg Tšambaski, palun. aitäh, president, daamid ja härrad, mina toetasin seda resolutsiooni. viimastel aastatel oleme me näinud sekkumise juhtumeid nii Euroopas kui ka USA-s, aga alati ei ole meil alati tegemist mingite erandjuhtumitega, siin rahastatakse äh, inimeste arvamuse muutmist, äh, kes tahaksid aga tegelikult ise otsustada oma saatuse üle. me oleme seda näinud Ungaris ja Poolas, kus äh, rohelised näiteks kaitsevad kurjategijaid äh, Helsingi komisjoni egiidi all, see on tegelikult Bulgaaria rahva tahte mõjutamine ja ma olen sellele vastu. aitäh, järgmisena kolleeg Boltšak, palun. Äh, ma toetasin seda resolutsiooni. kuigi mõned meetmed, mis on siin välja pakutud, on minu arvates äh, äh, kahtlased. aga üks asi on täiesti selge, on kolmandatest riikidest näha püüdlusi, valimisi Euroopa tasandil või ka riiklikul tasandil mõjutada. ma hindan väga Jessica Aro töö, tegemist on ajakirjanikuga, kes Äh, äh, täiesti äh, selgelt on tõendanud, et meil on selline nii-öelda trollifarm Peterburis ja kui vaadata, mis USA teeb, nemad uurivad, nad tahavad teada, kas sekkumine toimus ja milline see oli, ka meie peaksime äh, täpselt uurima, mis juhtus, nii nagu te, seda teeb USA, need võrgud tuleb ära lõhkuda, aitäh ja järgmisena äh, viimane kõneleja, härra Austrevitšius selles voorus. Thank you indeed i was stunned i am sure many of you to learn about the existence of the fake web. suur tänu äh, mind rabas see web äh, ja rahvapartei äh, äh ra parlamendi leebileht samuti on rünnatud ja ja Kremlini propagandakanal Venemaa täna äh, peaks olema suurepärane näide sellest, et äh, propaganda on ümber, meie ümber igal pool ähm, ja me peame meie kodanike vastupanuvõimet äh, suurendama ning suurendama nende oskust faktidest, fakte eristada ja võltsinfost ja Euroopa Liidu idastratkormi äh, töörühm on sellega kõvasti tegelenud ja paljastanud äh, väärinfot, samuti kodanikuühiskonda tuleb äh, harida, anda vastavad oskused vabaühendustele ning juhime rahvusvahelise ning Euroopa tähelepanu sellele, kuidas üha rohkem toetatakse selliseid ähm, tegevusi, mida ma just mainisin ning äh, järgmine ähm, meie kõrge esindaja peab muutma selle üheks meie tähtsaks poliitiliseks eesmärgiks. mul on juhe täitsa koos praegu ikkagi. Multi-annual financial framework and we start with our colleagues Strugariu. Resolution me peame saatma selge sõnumi nõukogule enne järgmise nädala arutelusid. kuid mind üllatas äärmiselt, et hoolimata sellest, et neli suuremat fraktsiooni meie kojas toetasid seda, ei ole resolutsioonis poole sõnaga mainitud uut kodanikuühiskonda toetavat vahendit, õiguste ning väärtuste vahendit ning seda ei ole selle üle mainitud, kodanikuühiskonda mitte poole sõnagagi. parlament on alati olnud kodanikuühiskonna toetaja, kodanikuühiskonnal on vaja vahendid, mille abil oma tegevuskavasid ellu viia ja ei ole sugugi mitte vastuvõetav, et me ei too seda välja ega nõua selles valdkonnas suuremaid samme enne järgmise nädala arutelusid. kodanikuühiskonnal on üha vähem manööverdamisruumi Ungaris, Poolas ja isegi minu koduriigis Rumeenias. aitäh! suur tänu ja järgmisena kolleeg Lenars aitäh, president, sellel nädalal üllatas mind äh, Kontrollikoja raport, kus öeldakse, et kolmsada miljardit eurot äh, on valesti kulustatud, see on üle kahe korra rohkem kui äh, aastas ette nähtud üheks aastaks. nii et tõesti, mind üllatab see, et äh, mit-, äh, soovitakse mitmeaastast finantsraamistikku veelgi suurendada, jah, muidugi Brexit mõjutab seda, aga me peaksime vaatama täpselt kulutusi. miks ei kasutata raha ära ja milleks me üldse kulutame? uued prioriteedid ei tähenda seda, et meil on vaja rohkem raha. Euroopa eelarve ei ole mingi jõulupuu, kus igaüks saab öö, äh, oma kuulikese öö, üles riputada, me peaksime tõesti mõistlikult kulutama kulutama. me ei peaks siin mingeid poliitilisi kingitusi tegema, mida pärast aga maksumaksjad peavad kinni maksma. me peaksime eesmärgipäraselt ja mõistetavalt raha kulutama, on selge, et äh, seda siiamaani ei tehtud, sellepärast hääletas CDA partei selle resolutsiooni vastu. aitäh, järgmisena härra Miller, palun. pani przewodnicząca! ja poparłem stanowisko w sprawie wieloletniego budżetu ale chciałem. ma toetasin seda resolutsiooni kuid tahaksin puudutada kahte küsimust. esiteks ei ole päris selge milline on olukord brexitiga selle tõttu peaks komisjon välja töötama varuplaani juhuks kui toimub lepete lahkumine ning Ühendkuningriik järgmisel aastal enam makseid ei tee. meil on vaja kindlust, et äh, kõigis liikmesriikides toetuse saajate jaoks, ka minu piirkonnas Poolas on see oluline. minu valijad andsid mulle mandaadi, et ma nende huve siin esindaksin. ja teiseks Euroopa Liidu omavahendid, olen veendunud, et ähm, tagasimaksed ja ähm, korrektuurid äh, ei peaks enam äh, Äh, niimoodi toimima, meil on vaja uut lahendust, näiteks äh, oleks meil vaja makset, äh, maksude osas midagi ette võtta. hiiglaslikud internetigigandid ei maksa praktiliselt üldse makse, sest nad asuvad väljaspool Euroopa Liitu. aitäh! ma vabandan, ma ei jälginud kõneaega, nii et saite paar sekundit kauem kõneleda. järgmiseks on sõna kolleeg Palmeril ei, ta ei soovi sõna. siis on sõna kolleeg Šoidroval. aitäh mulle sõna andmast. head kolleegid. otsustasin lõpuks seda resolutsioon mitmeaastase finantsraamistiku kohta toetada, kuigi ma ei olnud päris kindel, kuidas sellesse suhtuda samadel põhjustel nagu need, mille tõi välja kolleeg Lennars. siiski toetasin resolutsiooni, sest ma arvan, et siin on oluline ajafaktor. me tahame ülemkogu kutsuda üles, et nad äh, saavutaksid Euroopa Parlamendi kokkuleppe nii hästi kui võimalik, et me saaksime vastu võtta mõistliku eelarve, me tahame rahastada olulisi programme nagu ühtekuuluvuspoliitika programmid, Erasmus pluss, ÜPP ning äh, oleks äh, halb, kui meil ei oleks kindlust muidugi peame me langetama ka otsuse omavahendite osas, sest vastasel juhul ei oleks eelarve realistlik Euroopa Komisjoni ettepanek oli üks koma üksteist, meie ettepanek on üks koma kolm, aga meil on vaja leida mõistlik kompromiss. aitäh, järgmiseks kolleeg Vretšionova. aitäh, hääletasin äh, resolutsiooni vastu, mis puudutab mitme aastat finantsraamistikku. siin resolutsioonis on väga palju selliseid sõnu nagu stabiilsus, võitlus kliimamuutustega ja nii edasi. aga selle taga on klassikaline sotsiaalplaan ja peale selle resolutsiooni ettepanekus kutsutakse üles näiteks ettevõtlusmaksu kehtestamisele, digitaalmaksu kehtestamisele, muudatustele, käibemaksus ja nii edasi ja nii edasi. ma mõistan Ähm, selle eesmärki, mõistan, et seda toetavad meie sotsialistidest kolleegid, kuid mind üllatab mitmete äh, liikmete äh, positsioon, kes peavad ennast parem tsentristlikuks. põhimõtteliselt kutsutakse siin üles maksude suurendamisele, aitäh! Is... suur tänu, järgmiseks on sõna kolleeg Jambatskil. aitäh, juhataja! toetasin seda resolutsiooni, mis on osa Euroopa Parlamendi strateegiast, et mõjutada läbirääkimisi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle. resolutsioon sisaldab tervet rida seisukohti, mida me oleme toetanud. see on väga oluline element, see on tegevuskava hädaolukorraks, mis kujutakse endast turvavõrku Euroopa programmidest toetuse saajatele ja see võimaldaks praeguse raamistiku pikendamist, kui me ei, ei jõua kokkuleppele. aitäh, miks pidi sõna saama kolleeg Wallace, aga teda siin ei ole. ja siis lähme järgmise teema juurde, euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitika. annan sõna kolleeg Palmerile. Me aitäh, tahaksin tsiteerida tööandjad äh, või töö, töövõtjad lahkuvad, töökeskkond on täiesti kohutav ja äh, õige pea on plaan streikima minna, see, seda ütlesid äh, Wilko töötajad, kes plaanivad homme minna streikima. Vilko oli varem selline ettevõte, mis hoolis pere väärtustest, mis hoolis oma töötajatest, aga nad on muutunud ja sellepärast ma tahaksin väljendada oma toetust neile töötajatele, kes väljendavad oma protesti homme nende uute tööstandardite vastu, mis viib selleni, et töötajatel on vähem aega veeta oma perekondadega, mis sunnib neid töötama nädalavahetustel tegema ületunde, need on täiesti kohutavad äh, töötingimused, nii et Vilko ja General Motorsi töötajad, kes samas streigivad, neil on minu täielik toetus. suur tänu, nüüdseks sõna kolleeg Šoidroval. Äh, aitäh. tahaksin taas selgitada, miks otsustasin lõpuks seda raportit toetada siin raportis on väga olulisi ettepanekuid, mida tuleks toetada Euroopa tasandil. Euroopa Liit peaks survet avaldama kõigile liikmesriikidele, et meil ei tekiks kahekiiruselist Euroopat. näiteks tööhõivemeetmed noortele nende juurdepääs neile. see on meil Euroopa tasandil juba olemas ja ma arvan, et liikmesriigid peaksid rohkem tegema noorte inimeste jaoks. meil on olemas Erasmuse programm, meil on äh, olemas solidaarsuskorpus. Need programmid on olemas, oluline on lihtsalt, et liikmesriigid neid aktiivselt kasutaksid. siis ka hariduse küsimus, kvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise küsimus. ma ei ole nõus äh, sellega, et meil oleks ühtne Euroopa töötukindlustus, aga koordineerimine ja ühtsed standardid on hea mõte. järgmisena proua Fox. This... jäin erapooletuks, sellepärast et hoolimata sellest, et äh, jah, suurepärane on tööhõivega tegeleda, töötajate õiguste eest äh, võidelda, on seal üks suur aga Euroopa Liidule meeldib öelda, et ametiühingute õigused ja töötajate õigused on tagatud Euroopa Liidu poolt, aga see on valeuudis. miljonid tavainimesed kannatavad selle all ja tegelikult teie vähendate nende võimalusi ja annate õigusi patroniseerides, nagu viskaksite oma äh, laualt leivapurukesi äh, rahvale. kogu see retoorika sellest, kõikidest nendest õigustest, äh, mis te arvate, mida neist arvatakse Kreekas või Itaalias, keda Euroopa Liit on karistanud, kes on surudes peale kärpemeetmeid, vaesust, te olete alandanud rahvusriike, öeldes, et nad ei saa ise otsustada oma majanduspoliitika üle. jäin erapooletuks, sest et olen nõus, et töötajaid ja töötajate õigust tuleb toetada, kuid ma ei usu teie kampa siin, et teie saatke selle tööga toime ja kõik need minu kaasaeurooplased, kes usu, toetavad töötajate õigusi, ärge usaldage neid bürokraate Brüsselis ja viimasena saab sõna sel nädalal härra Džambatski. <laughs> suur tänu, juhataja. ja kolleeg kolleegi raport keskendub sellele, et me peaksime saavutama tasakaalu, parema tasakaalu sotsiaalse ning majandusliku mõõtme vahele ja me peame julgustama inimestel digitaaloskuste omandamist, toetama VKE-de, VKE-sid ja samas dokumendis soovitakse avaldada liikmesriikidele suuremat survet sisserändajate küsimuses, me oleme rääkinud varem kahest raportist ja jällegi tõime rändeteema siia teksti sisse. mina ei saa sellist teksti toetada, miks? see dokument ei ole võtnud arvesse piisavalt lähimuspõhimõtet, mis võimaldab liikmesriikidel omaenda teemadega toime tulla. ja seetõttu hääletasin äh, ja, ja jäin erapooletuks meie osaistungjärg äh, koosoleku ähm, protokollid esitatakse järgmise osa istungjärgu alguses parlamendile kinnitamiseks äh, ja siis edastan äh, asjakohased resolutsioonid äh, asjakohastele isikutele. ja Euroopa Parlamendi istung on praegusega peatatud ning soovin kõigile ilusat nädala jätku!